ja täna me teame, et samasugune probleem võib äh, meid tabada ka järgmisel aastal. hääletab parlamendi kodu aga, koda aga homme. järgmine päevakorrapunkt, kallid kolleegid, arutelu leppevaabade paketi osas, see arutelu äh, hõlmab siis kolme raportit, kõigepealt härra Sassada raport õhusõidukite maapealne teenindus Euroopa Liidu lennujaamades, teine raport äh,, härra Ugiasse raport Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamise kohta ja kolmas raport on Jörg Leichtfriedi raport müraga seatud käitumispiirangute kehtestamine Euroopa Liidu lennuväljadel. ja kõigepealt ma tahaksin sõna anda meie raportööridele, härra Tsassada, teil on neljaks minutiks sõna. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu. härra juhataja, härra volinik, kallid kolleegid. kohe alustuseks tahaksin tänada kõiki oma kolleege, variraportööre paljude pikkade kohtumiste eest, mille vältel me saime arutada ja töötada välja mitmeid kompromisse. täna oleme me hääletamas äh, maapealse käitluse ja teenuste määrust. Äh, ja selle dokumendi peamiseks eesmärgiks ei ole mitte äh, nüüd selle sektori liberaliseerimine, vaid eesmärgiks on ette valmistada Euroopa maapealse käitlemisteenuste sektor selleks, et saavutada globaalsel dimensioonil kohane koht. me kõik mäletame, mis toimus jõulude ajal kaks aastat tagasi, paljud meist jäid lennujaamadesse kinni, miks? sest äh, äh, järsku oli puudu äh, jää eemaldamise vedelikust lennujaamades, mitte sellepärast, et lennujaamad olid selle ära unustanud, vaid sellepärast, et maapealse käitlemise ettevõtted, maapealse teenindamise ettevõtted ei olnud valmis äh, talvetingimusteks Euroopa Parlamendina oleme me esimest korda ajaloos pakkunud välja äh, tuua sisse miinimum kvaliteetstandardid maapealse teeninduse puhul, kaasa arvatud see miinimumkvantiteet vastava vedeliku puhul sellis-, selleks, et sarnased olukorrad äh, tulevikus äh, esile ei kerkiks. paljud meist on pidanud ootama rohkem kui pool tundi, et lennujaamas check-in'i teha või öö, oodata öö, kümneid ja kümneid minuteid, kui, et kohver kohale jõuaks, kui see kohver just ära kadunud ei ole. me oleme alati tegelenud äh, äh, sellistes olukordades miinimumkvaliteetstandarditega ja, ja antud juhtumid seetõttu äh, väheneksid miinimumini. ka teenindusettevõtetele on vaja Euroopa Euroopa ülest heaks kiita näiteks selleks, et, et Prantsuse ettevõtted saaksid vabalt pakkuda teenust Saksamaal mis siis veel? Äh, pakkumismenetlused äh, kõikidele lennujaamadele, et nad äh, saaksid valida maapealse teeninduse ettevõtte, kes seal tegutsema hakkab. kahjuks see debatt selle dokumendi üle on domineeritud saanud selle turu avamise teema poolt. ma ei kutsuks seda liberaliseerimiseks, vaid äärmiselt Äh, konservatiivse turu avamise jätkumiseks, sest et kas saab rääkida selle sektori liberaliseerimisest, kui kõige suuremates lennujaamades pakume me välja, et ainult üks äh, lisateenusettevõte tuuakse sisse. ja see on olukord kus, kus üheksakümmend protsenti Euroopa lennujaamadest äh, see isegi ei kehti, sest seal ei ole mitte kaks-kolm ettevõtet, vaid tegutseb juba lausa kaheksa diskussiooni vältel olen ma kuulnud järgnevaid argumente, kvaliteet, teenuste kvaliteet väheneb, turvalisus väheneb, see ei ole tõsi. me pakume välja miinimumkvaliteetstandardid, mida teenindusettevõtted peavad järgima ja kui nad sellest allapoole langevad, siis lennujaama taotlusel saab liikmesriik karistada ja sanktsioneerida neid ettevõtteid ning kohaldada neile finantstrahve. teine argument, et töötingimused halvenevad, ka see ei ole tõde Euroopa Komisjoni ettepanekus on näiteks äh, see kohustus äh, edastada töötajad ettevõtetele, äh, ettevõtetest, kes pakkumisel kaotasid. sotsiaaltingimusi on rõhutanud ka Tööhõivekomisjon. et ja kolmas, et olukord halveneb lennujaamades, see ei ole tõsi Äh, see sektor tegelikult liberaliseeriti juba aastal kaks tuhat üheksasada üheksakümmend kuus, neid äh, hooldusteenuseid on üksteist kategooriat ja juba viisteist aastat on enamiku puhul turg liberaliseeritud, neli pagasikäitlus, postikäitlus äh,, äh, reisijate teenindamine Eh, seal ei tohi olla vähem kui kaks eh, teenindajat eh, lennujaamas. daamid ja härrad, palun, te vaataksite erapooletult seda dokumenti, mitte ainult mõne lennujaama perspektiivist, kes tahaksid oma monopolist kinni pidada ja tahan, et te siiski vaataksite seda miljonite reisijate seisukohast, kes kasutavad Euroopa lennujaama iga aasta. härra Udžes järgmiseks, neli minutit aitäh, härra juhataja, härra volinik, kallid kolleegid. tehnilised äh, ennustused ütlevad meile, et äh, lennuliiklus kahekordistub aastaks kaks tuhat kolmkümmend ning äh, Euroopa ei suuda selle nõudlusega toime tulla, sest nende lennujaamade võimekused on piiratud. siin on väljakutse, arvestades, et maailma lennutranspordi turgudel konkurents kasvab, ning äh, lennuliikluse kasv tuleb peamiselt sellistest piirkondadest nagu Aasia, Vaikse ookeani piirkond ning Lähis-Ida ja seega on selge, et Euroopa võib jääda ilma äh, suurest osast äh, oma lennutransporditurust, sest et võimekusel on piirid. seetõttu komisjon, nõukogu ja parlament kui nad on silmitsi selle võimalusega, peavad leidma plak-, praktilisi lahendusi selleks, et tõhusamalt kasutada olemasolevat võimekust äh, ning kus võimalik seda ka suurendada selleks, et olla vastavuses suurema nõudlusega lennuteeni-, transporditeenuste järele. aga me teame, et meie majanduslikud äh, vahendid on piiratud, et meil on äh, vähe sellist maad, kuhu saaks uusi lennujaamu, uusi radasid ehitada ja seetõttu on keeruline leida head äh, praktilist vastust. teenindusajad võiks olla osaks sellest lahendusest äh, see on äärmiselt äh, oluline osa iga lennujaama elust. selle raporti esitas Transpordikomisjon kuuendal novembril, see põhines volinik Kallase äh, panusel vaadata üle reegel kaheksakümmend kakskümmend äh, ja teenindusaegade kasutus ja me täiesti uudselt võtsime Äh, tarvitusele teenindusaegade äh, järelturu põhimõte, ehk siis äh, teenindusaegadega kauplemine. see võimaldab lennuliinidel, lennufirmadel ise kohandada oma teenindusaegade portfelli vastavalt nende operatiivsetele vajadustele. see tähendab seda, et me peame ürit-, võimaldama sellist teenindusaegadega Äh, kauplemist, aga seda peab tegema legitiimselt vastavalt õiguslikule alusele ja äh, me peame avaldama selle kauplemise finantstulemused äh, ning loomulikult osa sellest tulust, mis sealt tuleb, peab minema fondi selleks, et parandada lennujaamade strukturaalseid arenguid ning parandada neid teenuseid, mida seal pakutakse. kui me tagame, et äh, lennuettevõtted on äh, kui me tahame tagada, et need on täiesti konkurentsivõimelised, siis äh, peame tagama ka lennujaama koordinaatorite täieliku sõltumatuse, sest nemad mängivad võtmerolli lennundusaegade jagamisel ja see peab põhinema erapooletul, läbipaistval, mittediskrimineerivatel kriteeriumitel, nad peavad olema täiesti sõltumatud ja see tähendab seda, et äh, ka rahastamine peab olema sõltumatu lennuettevõtetest ning äh, lennujaamade ettevõtetest ning äh, see tähendab seda, et meil on vaja ka aastaaruannet koordinaatoritel sellest, et paika panna üldine olukord, mis on seotud teenusaegade jaotamisega meil on vaja ka karistuste sanktsioonide süsteemi, mille peavad sisse viima liikmesriigid selleks, et saavutada teatav äh, distsipliin. on teatud aspekte, mis parlamendi arvates äh, vajavad parandamist ja neid äh, parandusi on võimalik ka äh, sisse viia äh,. näiteks äh, see järjestikuste teenindusaegade süsteem, mis meil oli algselt selgelt peab välja ütlema, et need, kes on seotud teenindusaegade äh, jaotamisega, peaksid olema need, äh, kes on seotud äh, lennujaamade ja lennuettevõtetega, aga ka kodanikele peaks andma võimaluse olla kaasatud teenindusaegade jaotamisse tahan tänada kõiki vareraportööre ning samuti kõiki komisjoni liikmeid, kes panustasid selle raporti koostamisse. aitäh, härra Leifrit, palun! suur tänu, härra president, härra volinik! lähtekoht selle raporti puhul on järgmine. meil on äh, siin kahtlusi, et äh, lennumüra kaitsemeetmed Euroopa Liidus on äh, killustunud, nad ei ole ühtlustatud ja seetõttu komisjon peaks tegema ettepaneku olukorra muutmiseks ja muutmiseks niimoodi, et meil oleksid ühtsed reeglid ja et need, kes ühelt poolt äh, peavad lootma selle peale, et meetmed välja töötatakse, sest nad äh, elavad lennujaama lähedal, teised, kes on võib-olla mõne ettevõtte loonud, mis äh, pakub teenuseid, äh, soovib ka standardeid, nii et tegelikult lähtekoht on mõistlik minu arvates on aga olukord ka selline, et probleemid lennumüraga on muutunud järjest suuremaks just Kesk-Euroopas, kus on väga palju inimesi, kes elavad lennujaamade ümbruses ja seepärast peaks komisjon reageerima. ühte asja aga me ei soovi selle raportiga teha. me ei soovi, et pandaks paika lennumüra maksimaalsed määrad, et millega peaks olema nõus olema, millega mitte, vaid tuleb paika panna see, kuidas mürakaitsestandardeid pai-, välja töötada ja et seda kõike peaks tegema äh, rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni standardite järgi ja kui vaja, siis on vaja ka raskemaid meetmeid välja töötada, ka nagu näiteks äh, lennukeelde peale panna, eriti just öiseid lennukeelde. me tegelesime kolme põhiasjaga selle raporti koostamisel, esiteks kuidas suhtuda nendesse lennukitesse, mis ähm, täidavad veel müranorme, kuid napilt, et kuidas neid lennukeid vähem kasutada, me nägime ette ülemineku tähtaja selleks, et need kõrge müratasemega lennukid oleks võimalik madalama müratasemega lennukite vastu välja vahetada teine küsimus, kuidas on olukord delegeeritud õigusaktidega? mida võib komisjon teha, ilma et Euroopa Parlamenti kaasaks? me ei olnud Euroopa Komisjoniga siin päris ühel nõul üleüldiselt võib öelda, et see, mis meie vastutavas komisjonis vastu võtsime ja mille me suure tõenäosusega ka täiskogul vastu võtame, on see, et kohe, kui me hakkame rääkima poliitilistest otsustest, siis Euroopa Parlament Euroopa kodanike esindajana peab saama sõna sekka öelda, kui aga räägime tehnilistest otsustest, siis võib komisjon seda teha ka delegeeritud õigusaktide kaudu. kolmas küsimus ja see oli kõige raskem lahendamist vajav probleem. Euroopa Komisjon oma esialgses ettepanekus on teinud ettepaneku, et äh, komisjonil on võimalik ähm, kehtetuks tunnustada riiklikke mürastandardeid. iga liikmesriik, iga liidumaa on ise võimeline otsustama, kas äh, on vaja mingit ähm, meedet ja kui, siis millist komisjoni võimalused on olnud siin äh, päris äh, suured, nagu näiteks rikkumismenetluse alustamine ja ma leian, et äh, komisjoni sekkumismeetmed on praegusel hetkel juba piisavad, meil ei ole vaja rohkem mingeid uusi meetmeid, ma arvan, et Euroopa Komisjonil on lihtsalt vaja tulevikus rohkem informatsiooni, rohkem koostööd vastutavate ametiasutustega selleks, et akt-, reageerida siis, kui vaja. kohe lõpetan, tahaksin teha ühe isikliku märkuse veel. kui ma seda raportit kirjutama hakkasin, siis arvasin, et see on võimatu ülesanne, kuid mul oli au ja rõõm teha koostööd kolleegidega, kes olid valmis väga palju panustama, tõsiselt töötama ja tahan neid tänada koostöö eest. tahan eriti tänada oma kontoritöötajaid, kes selle raportiga tegelesid, ilma nende suure panuseta poleks meil olnud võimalik nii head tulemust saavutada, suur tänu! suur tänu! järgmisena ma tahaksin sõna anda volinik Kallasele, et ta jagaks meiega komisjoni seisukohti härra asepresident, austatud äh, parlamendisaadikud, daamid ja härrad, äh, ma tahaksin teile meelde tuletada, miks Euroopa Komisjon esitas selle niinimetatud äh, lennujaamade paketi eelmise aasta detsembrikuus. nagu austatud raportöörid ka ütlesid, on väga raske ehitada uusi lennujaamu, uusi hoovuturadasid, laiendada tänases Euroopas lennujaamasid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 õhuruum ülekoormatatud ja peaaegu pooled lennud kogu meie võrgustikus aastas kaks tuhat, aastal kaks tuhat kolmkümmend ilmselt hilinevad. ja sellepärast on komisjon välja pakkunud mõned mõõdukad äh, muudatused praegusesse määrusesse Euroopa teenindu-, äh, lennujaamade teeninduse kohta, selleks et tagada praeguse suutlikkuse parem ärakasutamine. alustaksin maapealsest teenindusest, ma tahaksin äh, tänada kõigepealt raportöör Zazadat ära tehtud töö eest äh, viimastel kuudel, see töö ei ole kindlasti olnud kerge. ma olen täiesti veendunud, et me oleme jõudnud tasakaalus äh, kokkuleppeni. see sobitab omavahel vajaduse suurema tõhususe ja kõrgema kvaliteedi järele Euroopa lennujaamades ja sotsiaalsete õiguste edendamise komisjon ei paku välja mingisugust metsikut liberaliseerimist, ega ei ole metsik liberaliseerimine see, kui me teeme ettepaneku liikuda tänasest äh, variandist äh, Frankfurdi lennujaamas kahe maapealse teenindusettevõtte juurest kolme teenindusettevõtte juurde piiratud äh, teenuste puhul sellega käivad kaasa üsna mitu meenet selleks, et toetada töötajate õiguseid ja kvaliteedi tagamiseks. on neid, kes on öelnud, et kui Euroopa liigub kahelt kolmele teenindusettevõttele, satub ohtu ohutus, see ei ole tõsi meil on juba praegu enamus liikmesriikides olukord selline, et on vähemalt kolm äh, teenindusettevõtet lubatud ja sugugi ei ole ohutusohtu sattunud. komisjoni ettepanek on väga mõõdukas samm äh, turgude avamise suunas, äh, sotsiaalse kaitse toetamise suunas ja kõrgemate kvaliteedistandardite suunas. ma tahaksin teile meelde tuletada ka seda, et aastal kaks tuhat seitse võttis Euroopa Parlament Jenseni resolutsioonis vastu üleskutse Euroopa Komisjonile üle vaadata praegune olukord maapealse teeninduse osas. Jenseni resolu-, raportis kutsuti üles kaaluma ka seda, et miinimumarvu äh, vaadatakse üle komisjon on vastanud omalt poolt tasakaaluka ettepanekuga, mida kindlasti saab parandada siin ja seal. aga ma olen täiesti veendunud, et me praegust võimalust ei peaks käest laskma tahaksin nüüd rääkida teenistusaegadest, tahaksin tänada härra Uugiast tehtud töö eest. komisjon toetab üsna mitmeid muudatusettepanekuid, mille on esitanud Transpordikomisjon parlamendis, ma tahaksin väga lühidalt äh, välja tuua mõned kõige olulisemad. kõigepealt, mis puudutab järelturgudel kauplemist, turupõhised mehhanismid võivad olla kasulikud selleks, et tagada see, et teenindusajad äh, Äh, mida on järjest vähem ja vähem, kasutatakse ära nende lennuettevõtete poolt, kes neid kõige paremini ära suudavad kasutada me peaksime muidugi tagama selle, et piirkondlikud ühendused on kaitstud ja seega ma saan täiesti aru, äh, miks sellised muudatusettepanekud on esitatud äh, Äh, selle kohta, et milline võiks olla sellistele ühendustele äh, järel, äh, teenusaegade järelturg. aga järelturule peab kaasas käima ka teenusaegade kasutusime kriteeriumite karmistamine. teenusaegade andmise protsessi ei peaks ära kasutama takistusena turgude toimimisele. nüüd müra juurde ma tahaksin samuti tänada Transpordikomisjoni selles osas ja eriti raportööri Jörg Leichtfriedi kõige sellest, mis on ära tehtud antud ettepaneku osas. raportöör käivitas väga huvitava poliitilise arutelu. lennumüra äh, tekitab äh, kohalikku poliitilist survet, kuid igasugused meetmed, mille eesmärgiks on mõjutada äh, müra mõju, puudutab tervet tööstust ja see on probleemi äh, Äh, iva äh, lennujaama müra on kohalik probleem, aga sellega, selle vähendamise meetmed puudutavad tervet tööstust, nii et me peame leidma tasakaalu kohaliku ja ülemaailmse vahel. see välja pakutud komisjoni järelevalve õigus võib aidata kaasa sellele, et praktiliselt äh, saavutataksegi see tasakaal ja veel müra osas. komisjon ei ole nõus sellega, et lükatakse edasi äh, margi äh,, see äh, määratlus, mis puudutab äh, marginaalselt äh, nõuetele vastavaid äh, lennukeid, need on kõige mürarikkamad lennukid üldse terves meie lennukipargis ja kui me selle definitsiooni vastuvõtmise edasi lükkame, võtab ära kohalikelt äh, vali-, kohalikelt ametitelt äh, Euroopas võimaluse need meetmed sisse tuua, suur tänu ja jään ootama huvitavat arutelu. Äh, suur tänu, härra Kallas! ja nüüd saavad sõna järgmisena kolleegid komisjonide nimel, kõigepealt tööhõivekomisjoni nimel härra Toomas Mann. Finan-, Finan-, president suur tänu, härra president. kolm tuhat töövõtjat, kes pakuvad maapealseid äh, lennuteenuseid. Nad avaldasid täna Euroopa Parlamendi Strasbourgis meelt, nii nagu nad paar nädalat tagasi tegid Brüsselis äh, ja seda plaanide vastu turgusid veelgi avada. Euroopa Komisjon transpordikomisjoni ettepanekuga ei arvestanud ja ei võtnud oma ettepanekut tagasi. ta ei arvestanud ka tööhõive komisjoni arvamusega minu raportis äh, on kirjas, härra volinik, et äh, töökohtasid maapealsete teenuste pakkujatele tuleb äh, säilitada. uute teenusepakkujate toomine aga muudab olukorra kriitilisemaks. halvemad töötingimused, palgadamping on tagajärjeks meil on vaja inimesi, kes tõesti oskavad oma tööd, kellel on kvalifitse-, kes on kvalifitseeritud ja keda ei võeta tööle ainult sellepärast, et äh, nad töötavad kõige odavamatel tingimustel. meil tuleb arvestada ka sotsiaalsete tingimustega. Euroopa Komisjoni suurest, äh, suurte silmadega võrgust tegime meie väikeste silmadega võrgu ja me soovime, et sellest kinni peetakse. artiklis kaksteist on kirjas, et ettevõtted, kelle, vabandust, töötajad, kelle ettevõtted müüakse, neile tuleb tagada töökoha säilimine samuti oleme me rääkinud artiklis kolmkümmend neli kutsestandarditest ja kvalifikatsioonist. meil on vaja see ettepanek võimalikult kiiresti tagasi saata Euroopa Komisjoni. varuvariandiks oleks äh, tööhõivekomisjoni raport. kallid kolleegid, Euroopal on vaja sotsiaalset nägu. meil on kümned tuhanded töövõtjad Euroopa Liidu lennujaamades ja nad on kõik ära teeninud korralikku tasu ja sotsiaalseid tagatisi Köszönöm szépen, most a Környezetvédelmi Bizottság. Suur tänu ja nüüd ähm, keskkonnakomisjoni nimel saab sõna proua Jara Sender, palun. suur tänu. ma vabandan oma kolleegi ees, kes ähm, koostas arvamuse, tal ei olnud kahjuks võimalik täna siia tulla ja härra Leifridi arvamusega Äh, vabandust, härra Laifridiga me tegime seda väga suurt koostööd, meil olid erinevad äh, inimesed kaasatud. Äh, meil oleks äh, olnud võimalik võib-olla tõesti kõik tehnilised ähm, planeerijad kaasata selleks, et meil oleks selgem pilt. sellepärast, et tehniline planeering on tehnilise koostöö foorumis üks väga tähtis osa. väga tähtis on, et kõik osapooled ära kuulatakse mitte ainult kohalikul tasandil, vaid ka Euroopa Liidu tasandil ja siis on meil võimalik oma kogemusi vahetada selleks, et leida lahendusi probleemidele, mis puudutavad kindlaid kohti ma tahaksin saada ka läbipaistvat informatsiooni erinevate lennuliinide kohta, planeerimise kohta, ka mm, mürataseme ja heitmete kohta, seda kõike oleks võimalik saada ka internetist. ja nüüd siis maapealsed teenused on väga tähtis, see, mida juba öeldi, et me arvestame sotsiaalsete küsimustega aitäh! suur tänu, IMCO komisjoni nimel saab sõna proua Karl Belch kaheks minutiks. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik, kallid kolleegid, härra Tsassada, minu kaasraportöör, esitas meile kahese probleemi. kõigepealt asi on selles, et maapealne teenindus ei ole piisavalt tõhus ja kvaliteet ei vasta nõudmistele mina olen äh, IMCO komisjonis olnud arvamuse koostajaks ja tegin ettepaneku meetmete osas, mis võiksid äh, parandada teenuse kvaliteeti, siis osalt ja teisalt äh, võivad tuua kaasa meie lennujaamades tõhusama tegutsemise. transpordikomisjoni lõplik ettepanek on küll parem kui esialgne ettepanek, aga väga paljud küsimused on veel lahendamata ma äh, arvan nii, nagu arvab enamus IMCO ko-, kolleege, nimelt et äh, turu täielik avamine ei oleks kasulik. see nimelt äh, suurendaks ainult survet ettevõtetele, kes pakuvad teenindust lennujaamades ja sellepärast, härra volinik, teeme meie ettepaneku, et nende lennujaamade puhul, kus käive on viimase kolme aasta jooksul ulatanud viie miljoni inimeseni või viiesaja tuhande tonni äh, kaubavedudeni peaks äh, minema komisjoni hinnangu alla, kes peaks siis hindama seda, kas on äh, põhjendatud teenindusettevõtete mm, tõstmise kolmeni ja siis peaks tegema soovituse siseriiklikele ametitele ja siis peaksid need omakorda otsustama et kas on äh, vaja tõsta äh, teenust pakkuvate ettevõtete arvu. kahjuks äh, see ettepanek aga ei läinud põhiteksti sisse. ja ma arvan, et see võib endaga kaasa tuua palkade alanemise, töökohad satuvad ilmselt ohtu ja võib juhtuda ka see, et töötajate koolitusvõimalused vähenevad ja suureneb äh, osalise tööaega töötajate inimeste arv. ja sellepärast ei saa mina toetada seda raportit ja kavatsen hääletusel sellest ka lähtuda. suur tänu, proua Kalbelts ja nüüd äh, saavad sõna siis fraktsioonide esindajad ja kõigepealt äh, Rahvapartei nimel Karlo Fidanza. suur tänu! austatud härra juhataja, härra volinik, kallid kolleegid, kõigepealt lubage tänada härra Uudžest ära tehtud töö eest teenindusaegade kohta. komisjoni esialgses ettepanekus oli suhteliselt palju küsitavat transpordikomisjon on selle oma arvamusega kindlasti paremaks muutnud, suurem tõhusus, läbipaistvus, teenindusaegade väljakuulutamise ja kasutamise osas äh, on oluliselt paranenud. rahvapartei on esitanud üsna palju ettepanekuid, need ajaloolised kalkulatsioonid teenindusaegade osas, äh, selles osas oleme teinud ettepanekuid, me ei taha koormata turgu, mis on juba praegu raskustes. nüüd, äh, kui me räägime äh, sellest, et teenindusaegade sari on viienädalane, nüüd ja suuremad sanktsioonid, kui teenusaegade reegleid rikutakse, seda me toetame, me tahame, et ka järelturgudel oleksid kä-, käibel äh, läbipaistvamad reeglid selleks, et vältida seda, et äh, lenn-, äh, lennu-, käitajad ära kasutaksid kurjasti seda süsteemi. aga muidugi me tahaksime, et sõlm lennujaamades taristu paraneks, selleks et läbilaskevõime suureneks tahaksin paari sõnaga rääkida ka maapealsest teenindusest, meie toetame seda tööd, mida on ära teinud härra Sassada. kui me vaatame transpordikomisjoni hääletustulemusi, aga arvan ma, et on oluline see, et äh, toimuks veel üks läbirääkimiste voor, aga muidugi ei taha me kuidagi äh, ohtu seada seda tööd, mis on ära tehtud praeguseks tööhõivekomisjon ja sotsiaalaspektid, selles osas on tehtud ära väga palju, nii nagu ka meie raportöör ütles, ja seda kõike ei tohiks heita kõrvale, me peaksime seda ära kasutama alusena meie tööle. suur tänu ja nüüd sotsialistide nimel annaksin sõna härra Ellahad Ruile. suur tänu, härra juhataja, härra volinik, daamid ja härrad kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööre ja variraportööre tehtud töö eest. Nad on teinud ära tõesti väga palju, aga üsna palju on veel teha. meie ees on üsna mitu ettepanekut ja meie fraktsioonina oleme nendes küsimustes äh, tihti eriarvamusel teiste fraktsioonidega. härra Leitfried on saavutanud äh, väga hea tasakaalu müraga seotud käitumispiirangute kehtestamise osas ja see on osalt väga positiivne. teisalt aga lähimuspõhimõte peab ka kehtima, tuleb arvestada kohapealseid delikaatseid teinekordki arutelusid. nüüd lennujaamade teenindusajad koordinaatorite rolli suurendamine, see, et nad saaksid reinvesteerida rahasid, see on kõik positiivne, aga me tahaksime minna kaugemale. me tahaksime eh, näha, et eh, oleks suuremat paindlikkust teenindusaegade pikemate sarjade osas, et kogu see süsteem oleks optimaalsem kui praeguses ettepanekus, aga samm on astutud kindlasti õiges suunas. mis nüüd puudutab maapealse teeninduse liberaleerimist, ma ütlen eh, selgelt, et meie sotsialistid ja demokraadid ei saa olla nõus ei komisjoni ega ka raportööri ettepanekuga. liiga palju on pööratud tähelepanu teen-, teenuste vähendamisele ja nende ettevõtete suurendamisele, keda tuleb kaasata. ma arvan, et äh, me ei peaks hak-, me ei peaks üldse sellega tegelema, meie huvialas peaksid olema teeni-, teenuste kvaliteet mõnedes väikestes lennujaamades on äh, palju mõistlikum äh, see, et ettevõtteid on vähem ja nad pakuvad head teenist, teenust. ja me arvaksime, et see asi peaks jääma liikmesriikide otsustada, nii et me palume see asi homme tagasi lükata, aga ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme valmis läbirääkimisteks veel jätkuvalt, kui meie positsioonide suhtes ollakse avatud me arvame, et praegused reeglid, mis on mängus, ei ole ka just kõige paremad, aga see, mis praegu on esitatud, ei ole piisav ja me kavatseme selle maha hääletada, aitäh. aitäh. Alde fraktsiooni nimel härra Klints, palun. Nele pole mikrofoni. no it's on, it's on, <laughs> micro is on härra volinik, kallid kolleegid, juba praegu on liikmesriikidel võimalus ise otsustada, kui kaugele kui palju nad soovivad oma maapealseid teenuseid äh, avada. väga paljud liikmesriigid on seda võimalust kasutanud, teised vähem ja sellepärast on ka tegelikult äh, äh, erinevused erinevates lennujaamades. komisjon üritab nüüd seda lõhet vähendada oma määruse ettepanekuga ja loodetakse, et suurema konkurentsiga on võimalik ka teenuste kvaliteeti parandada ja seega ka lennureisijate olukorda parandada. see kõik on väga hea. raportöör läheb isegi kaugemale ja soovib äärmuslikku liberaliseerimist. mina liberaalina olen põhimõtteliselt liberaliseerimise poolt, aga ainult siis, kui meil on võimalik oma eesmärki saavutada. ja mina isiklikult äh, tean, et mitte ainult maapealsete teenuste pakkujate arv ei tä-, taga seda, et mul on kõik lennujaamas hästi, vaid see, kui kvalifitseeritud nad on ja kas nad tõesti soovivad teenust pakkuda. nii et selles on tegelik probleem. nii et ma leian, et äh, teenusepakkujate arvu tõstmisega ei ole meil võimalik eesmärki saavutada, olen seepärast skeptiline. ma võin olla nõus komisjoni ettepanekuga liberaliseerimist, aga seda siiski tingimusel, et liikmesriigid ise otsustavad viimasena, arvestades kohalikke olusid. erinevused erinevate lennujaamade vahel on suured, minu kodulennujaamas Frankfurdis võeti vastu kasutusele uus äh, maandumisrada ja seega teenuste pakkujate Äh, olukord läks raskemaks, sest lendusid on veelgi rohkem. nii et nagu öeldud, tuleb arvestada kohalikke olusid ja seda peavad tegema liikmesriigid, aitäh! suur tänu! Teile soovitakse esitada sinise kaarti küsimust, kas olete nõus? Sver? Yes, Van Dalen urat. härra Van Dalen, palun. Ja, voorzitter, ik moet u eerlijk zeggen dat ik meneer Klins toch eigenlijk niet... Härra president, mul tuleb ausalt tunnistada, et ma ei saa härra Klinsist aru ütleb, et meil tuleb äh, veelgi rohkem liberaliseerida, aga siis lööb ta ukse kinni äh, uutele arengutele. ta üt-, ütleb, et ta ei soovi neid muudatusi, sest meil ei ole võimalik saavutada eesmärki ehk siis mõistlikku liberaliseerimist. ma leian, et raportööri ettepanekutega on meil võimalik saavutada täpselt seda, mida härra Klints nõuab. nimelt, et me korralikult ja mõistlikult äh, liberaliseerime äh, lennujaamades toimuvat, ilma et seal toimuks mingeid sõdasid, nii et kas te võiksite mulle seda siiski veel lühidalt selgitada? ma kohe kindlasti ei rääkinud sõjast, ütleb härra Klints. ütlesin, et meil tuleb mõõdukalt liberaliseerida. me peame arvestama iga lennujaama kohalike oludega ja iga lennujaam ei, ei ole sarnane. näiteks Frankfurdi lennujaam Saksamaal, seal on tõesti rohkem lennukeid, meil on veel üks maandumisrada, aga kolmas terminal, mis oli mõeldud selleks, et äh, et neid suur, rohkemaid lendusid vastu võtta, seda pole isegi hakatud veel ehitama. nii et sellepärast ma ütlengi, et me ei hakka siin lihtsalt tegema nii, nagu raportöör ütles, et äh, suurendame arvu, kui seda ei saa teha, siis pole mõtet. ja seepärast äh, pigem mõelgem nende inimeste kvalifikatsiooni peale selleks, et teenuste kvaliteet oleks kõrge Zasada urat illeti a szó. Härra Zasada, sinine kaart. To jest pytanie do posła Klinca. Jah, mul on küsimus härra Klintsile mida te mõtlete, kui te ütlete äärmuslikku, räägite äärmuslikust liberaliseerimisest? ma saan aru, et teie kodulennujaamaks on Frankfurdi lennujaam ja tõesti, seal on ainult kaks teenusepakkujat. üks äh, pakub kaheksakümmend viis protsenti teenustest ja teine viisteist protsenti. minu dokumendis ja minu muudatusettepanekus on tehtud ettepanek, et see teenusepakkujaid oleks kolm. nii et kahelt kolmele ma rääkisin sajaprotsendilisest tõusust, vaid kõigest viiekümneprotsendilisest. nüüd sotsiaalsed küsimused. ma arvan, me kõik nägime neid äh, ametiühingu tegelasi, kes Euroopa Parlamendi ees äh, meelt avaldasid. ma kohtusin mõnega nendest pärast meeleavaldust ja teate, mis nad mulle ütlesid? Nad ütlesid, et see dokument läheks tagasi vastutavasse komisjoni parlamendis ehk siis transpordikomisjoni. Teil on pool minutit, et vastata, ütleb härra president ma arvan, et äh, ma ei hakka viimase märkuse kohta väga palju ütlema, ta seal pigem kommenteeris, kui esitas mulle küsimuse. ma arvan, et mõistlik oleks ka liikmesriikidele jätta vabad käed vastavalt oma seadustele olukorrale reageerida. võin veel kord korrata seda, mida ma juba ütlesin. nii kaua, kui kohalikud olud on sellised, et teenusepakkujate suurendamine ei ole lihtsalt võimalik, nii kaua ei peaks ka seda tegema. seda peaksid liikmesriigid ise otsustama, millal on tõesti aeg edasi liikuda ja see ongi minu arvamus. Van Dalen uur. härra Van Dalen ja voorzitter wat er nu gebeurt is eigenlijk. ja härra president ma, siin pöörati asjad täiesti pea peale, probleem on Frankfurtis ja sellepärast liberaal äh, Klints äh, blokeerib äh, kõik arengud Euroopa Liidus, kus me soovime suletud turgu avada. ühest äh, spetsiifilisest probleemist koormata te kogu Euroopat, seda tuleks teha täpselt vastupidi, te oleksite pidanud tegema muudatusettepaneku, kus te oleksite lihtsalt äh, öelnud, et sel, teil on vaja eraldit ja probleem oleks lahendatud. me räägime ju siin tõesti pisikestest sammudest, mida raportöör on ette pannud ja meil on vaja liberaalide toetust ja liberaalid ei toeta meid. jah, ma ei saa teist aru, kallis kolleeg, ma ei öelnud, et äh, Äh, Frankfurdist peaksid äh, eeskuju võtma kõik ülejäänud lennujad. ma ütlesin, et liikmesriikidel peab olema võimalus arvestada kohalike oludega. kui teised ütlevad, et meil on seal ruumi palju, me võime teenusepakkujate arvu kahekorditada, siis laske käia, mina ei taha seal oma kätt ette panna. Galer úr, következik, és ebben lezárom. Herr Galer ja see oleks viimane sinise kaardi küsimus. härra kolleeg Van Dalen. härra Van Dalen, kas te teate, et vastavalt praegu kehtivatele reeglitele on võimalik liberaliseerida kõike, mis juba olemas. vabandust, härra Kaaler, sinine kaart on mõeldud ainult kõnelejatele, mitte teisele sinise kaardi küsimuse esitajale. vabandust, aga sellised on reeglid. suur tänu selle ak-, selle aktiivse arutelu eest ja suur tänu ka kõnelejale vastuste eest ning me jätkame Eva Lichtenbergeriga, kes on Roheliste fraktsioonist. suur tänu, kallid kolleegid sellisest pooloptimaalsest ettepanekust on väga raske midagi head välja töötada, seepärast äh, tänan raportööre, et nad äh, tegid kõik võimalikku. kõigepealt maapealsed teenused, see ettepanek lükati vastutavas komisjonis tagasi, sellepärast et sealt ei ole mitte midagi positiivset. sotsiaalne dumping, halvemad töötingimused, äh, halvem kutsekvalifikatsioon ja seda kõike odavamate kulude eest, ähm, mida nagunii äh, edasi ei antaks äh, reisijatele. me leiame, et ei ole vaja rohkem liberaliseerida, see on täiesti mõttetu mind ärritas see, et pärast seda, kui transpordikomisjon lükkas ettepaneku tagasi ja hakkas tegema lobitööd meie hulgas selleks, et me selle ettepaneku siiski läbi laseksime. ma arvan, et te peaksite aktsepteerima arvamust, mille me oleme vastu võtnud. nüüd mürakaitse maailma Tervishoiuorganisatsioon on juba aastaid näidanud, kui kahjulik on müra öösel või ka varahommikul. müra tekitab tervisekahjustusi ja vähendab väga palju lennujaamade ääres elavate inimeste elukvaliteeti. selle asemel, et äh, nende inimeste jaoks paremaid tingimusi luua, tehnilisi innovatsioone toetada, äh, teeb komisjon hoopis muud. ta nimelt soovib ähm, äh, sekkuda piirkondlikesse lennuaegadesse juhul, kui mõni ettevõtetest arvab, et tema punatiib on kärbitud, see on täiesti vale lähenemine. hullemaks Euroopa Liidu mainet Euroopa kodanike hulgas ei ole võimalik enam muuta. kui seda artiklit homme hääletusel maha ei hääletata, siis meie rohelistena ei saa selle raporti poolt hääletada, sellepärast et praegusel hetkel on lennujaama ääres elavate inimeste jaoks niigi olukord väga raske. ja nüüd tuleb siis veel komisjon ja kavatseb kõik need varasemad kokkulepped äh, Äh, pihuks ja põrmuks äh, purustada, see on täiesti ettenägematu lähenemine, siin on lihtsalt ähm, meelt, äh, mett moka peale määritud lennujaama lobistidele. suur tänu, härra von Dahlen. Te soovite esitada küsimuse. kas te olete nõus valm-, valmis vastama, proua Lichtenberger? olete valmis vastama, jah? härra von Dahlen, pool minutit voorzitter het is opmerkelijk maar mevrouw lichtenberger. aitäh äh, härra president on äh, märkimisväärne et proua lichtenberger äh, on täiesti asjadest valesti aru saanud. tsiteerin teda et äh, vähem kui optimaalsest ettepanekust ei ole võimalik eriti midagi kätte saada. nüüd meil on igatahes see kõige vähem optimaalne projekt Euroopas on euro ja me oleme kulutanud aastaid selleks, et seda parandada, nii et mina ütlen, et äh, lähme sellega tagasi transpordikomisjoni, teeme asjad korda ja siis teeme selle vähem kui optimaalse ettepaneku millekski paremaks. see, mida teie ütlete, on veidi nõrk, te peitute selle taha, niimoodi ei saa asju ajada. <laughs> suur tänu, ma ei kuulnud ühtegi küsimust, aga kui te arvate, et mis see tähendab, et te tahate eh, ühisraha tagasi komisjoni saata või siiski lennujaama paketi tagasi saata, kui te mulle küsimust ei esita, siis mul on väga raske teile vastata, võin teile aga ühte öelda. see lähtumine ainult majanduslikust edust liberaliseerimise egiidi all, et see on minu arvates vale raport ei ole tasakaalus ja sellepärast ma ütlesingi nõrk ettepanek. tahaksin tänada kõige selle tegevuse eest, aga paluksin siiski, et härra juhataja ei annaks äh, äh, rohkem äh, niimoodi sinise kaardi all sõna, sest kõiki neid kommentaare oleks pidanud tegema komisjoni koosoleku ajal ja nad ei vii praegu meie debatti edasi. kui ma nüüd õigesti aru saan, siis äh, kritiseerite te seda, kuidas mina koosolekut juhatan. Äh, see ei ole küll äh, teie vastutus, aga plaksutamine näitab, et paljud teist on siiski sellega nõus. Teil on jah õigus protseduuriliseks küsimuseks minul on protseduuriline küsimus vastuseks sellele prouale seal. mina olin variraportöör antud äh, teemal, maapealne teenindus, ja ma olen transpordikomisjonis teinud kõik võimalikku selleks, et vältida sellist diskussiooni siin, nagu meil on olnud täna. nii et palun ärge esitage vastuväiteid, kui ma tõstan sinise kaardi, meil on siin demokraatia, mina tahan kasutada oma demokraatlikku õigust, esitada siin täiskogus samuti küsimuse, tegin seda ka transpordikomisjonis ja te ei saa mind sellest blokeerida, aitäh. Yes, uh, I think you are right anyhow. jah, mul on, minu arvates on teil õigus ja koosoleku juhataja otsustada on, kas, kas me oleme nõus või mitte sinise kaardi tõstmisega. nüüd aga jätkame äh, konservatiivide fraktsiooni arvamuse ja annan sõna äh, proua Fosterile. suur aitäh, äh, härra asepresident ja tahan tänada kõigepealt kõiki meie raportööre, kes on teinud suurepärase töö ära. alustuseks tahaksin kommenteerida maapealse teeninduse raportit ning öelda, et meie Briti konservatiividena oleme ajalooliselt liberaliseerimist toetanud. meie kogemus Ühendkuningriigis äh, mitmete teenusepakkujatega on olnud äh, aastate jooksul edukas ja minu arvates me ei tohiks karta kon-, konkurentsi. aga samas on siiski veel küsimusi, mis äh, selgelt mõjutavad meie kolleege siin täna ja see ei ole, mis tähendab, et see ei ole see põhjus, miks me seda raportit ei toeta, on teisi murettekitavaid äh, valdkondi, mida tahaksin rõhutada. esiteks ei saa äh, olla erimeelel, et kõrged standardid on äärmiselt olulised igasuguste ettevõtete puhul, kes lennujaamas tegutsevad, aga nüüd meil on see terve lehekülgi kattev miinimumkvaliteedinõuete nimekiri äh, ja need on liiga ettekirjutavad. teiseks see nõuab äh, lepingu äh, võtjatel tingimusi täita, siis nad, nad nüüd on kohustatud äh, palgale võtma eelmise ettevõtte personali, mida see uus ettevõte siis omaenda töötajatega peab tegema, see on no, nüüd ka veel lahtine ja nüüd järgmiseks teenindusaegade küsimus. olen seda küsimust käsitlenud kümme aastat tagasi ja antud juhul ei olnud asi siin kergem olen palunud komisjonilt äh, teada anda, kus hetkeseadusandluse järgi teenusaegade küsimust kuritarvitatakse, aga vastust ma ikka ei saa ja meil ei ole vaja doktorikraadi selleks, et aru saada, et äh, lennujaamade võimekus Euroopas on väike, aga me ei tohiks seda pähklit hakata murdma suruõhuhaamriga. meil on vaja lihtsalt uusi lahendusi ja äh, Heathrow's on näiteks äh, süsteem töötanud väga hästi juba aastaid nii et see üks protsent teenusaegadest, mis äh, kommerts äh, teel kaubeldakse, seda raha ei pea selle eest ära andma, see on lihtsalt veel üks kaup, millega kaubeldakse ja see läheb ettevõtte raamatupidamisse. Äh, ja kohapealsed reeglid peaksid olema olulised, sest et kõik osapooles on nõus sellega, et reegleid peab kohandama, kui neid, seda vaja on ning reguleerijad peavad ise otsustama, milline on kõige parem lähenemine. mul on kolm minutit kõneaega ja minu arvates see hetke kaheksakümmend kakskümmend reegel on väga hea, äh, on võimalik seda kasutada või mitte ja äh, see süsteem on hästi töötanud, ma ei näe põhjust seda muutma ja lihtsam on jätta ka see teenindusaegade sarja pikkus äh, rahule ja nüüd, nüüd müraraport, äh, müra on alati olnud äh, subsidiaarsusküsimus, kus on kohalik panus oluline ja nüüd on murettekitav see, et see läheb direktiivist liiga ettekirjutavaks määruseks ja olen sellekohase muudatusettepaneku samuti esitanud. on oluline, et kõik registreeritud lennuvõtted, kes tulevad Euroopasse, on vastavuses balansseeritud lähenemise standarditega ja üks asi puudutab marginaalselt äh, vastavaid äh, lennukeid, selle definitsiooniga minu arvates ei tohiks äh, mängida. ja lõpetuseks ütlen, et on veel teemasid, mind on küll jah nüüd katkestatud, ma olen seetõttu kõneaega kaotanud, ütlen aga, et kulutasime üheksa kuud selle paketi kallal töötamiseks, enamik inimestele ei meeldi enamik järeldusi erinevatel põhjustel. tegemist on oluliste küsimustega, me oleme ülemaailmsed kauplejad ja me ei tohi ennast siin takistada Euroopa reeglitega, mis langevad ettevõtetele ning tarneahendajatele ja seetõttu me ei peaks antud etapis toetama ka teenindusaegade ning müraraporteid, aitäh! aitäh, proua Foster! proua Foster. vabandust, et teid enne katkestasin, tegemist oli äh, segadusega, mis mul oli nimekirjaga, ma sain aru, et teil on ainult poolteist minutit, selle eest ma tõesti vabandan. nii et äh, andsin teile veidi rohkem aega selleks, et äh, seda kompenseerida, olin ehk veidi liiga lahke, aga lootsin, et sellega te meile andestate proua Vilson järgmine, temal on poolteist minutit. suur tänu, kallid kolleegid, transpordikomisjon suure enamusega lükkas komisjoni ettepaneku tagasi ja ma palun, et te ka homme täiskogul hääletaksite niimoodi. hääletage nii, nagu vastutav komisjon ette pani. ettepaneku vastuvõtmine tooks endaga kaasa äh, palkade dumpingu lennujaamades ja samal ajal ähm, satuks ohtu lennureisijate turvalisus. konkurents ei ei saa tagada kõige madalamate kaupade kaudu. inimesed peavad oma tööst ära saama elada ilma riigi abita. reisijate ja lennujaama töötajate turvalisus äh, on tähtis ja seda ei saa öö, äh, madala hinna eest tahaksin rääkida ka lennujaama ümber elavatest inimestest. Nemad kannatavad üha rohkem müra all ja töö, lennujaamade lennuajad ja müratasemed tuleb otsustada vastavalt kohalikele oludele ja kaasata tuleb kohalikud inimesed. artikkel kümme kontro-, Euroopa Komisjoni kontrolliõiguse kohta tuleb tagasi lükata. tööajad peaks olema ja nende piiramine peaks olema esimene võimalus selleks, et äh, lennujaama ümber elavaid inimesi kiiresti kaitsta, sellepärast et äh, tervis on tähtsam kui kasum. suur tänu ja nüüd äh, saab EFT fraktsiooni nimel sõna proua Foster rääkis siis ECR fraktsiooni nimel ja nüüd härra Speroni EFT fraktsiooni nimel sõna teil suur tänu, härra juhataja. mis puudutab eh, teenindusaegu, selles osas eh, ma arvan, et eh, me ei peaks laskma tekkida olukorda, kus teenindusaegu kasutatakse selleks, et endale privileege välja võidelda vaid tegemist peaks olema konkurentsi toetava meetmega, selleks et äh, kõik lennuettevõtted sellest äh, saaksid kasu ja muidugi ennekõike reisijad, see on kõige olulisem. teine osa, millest ma tahaksin rääkida, on müra on täiesti tõsi muidugi see, et need, kes elavad lennujaamade läheduses, ei peaks äh, olema pidevalt äh, Äh, selle müraga kokku puutes, äh, aga mingisugune ülemineku prioriteet tuleb paika saada, me peame panema täpselt paika selle, kui palju meil on tegelikult inimesi, kes elavad äh, lennujaamade vahetus läheduses. ja kui palju mõjutab nende elu müra ja, ja muu lennujaamaga seonduv? proua Foster on palunud äh, Äh, sõna ja teile esitada küsimus, eh, proua Foster. jah, ma tahaksin härra Speronilt küsida, et kas te olete minuga nõus äh, müra küsimustes, et need äh, väga paljude piirkondlike omavalitsuste ja siseriiklike valitsuste planeeringu äh, seadusandluse nõrkus on viinud selleni, et väga palju on neid inimesi, kes elavad kodumajapidamistes lennujaamade lähedal ja me peaksime väga karmid olema kohalike omavalitsuste suhtes, et nad ei äh, ehitaks sinna, kuhu jumal juhatab lennujaamu tulevikus. härra Speroni, suur tänu Te räägite siin praegu kohalikest omavalitsustest. vaadake, milline on olukord äh, igas liikmesriigis erinevalt, vaadake, kes on see pädev asutus. mitte kõikides äh, liikmesriikides ei ole vastutavateks ametkondadeks sugugi kohalikud omavalitsused. mina üritasin aga rääkida üldiselt, kohalikud omavalitsused annavad ehituslube välju, välja ja siis äh, need, kes äh, maja tahavad endale ehitada, peavad ise otsustama, kus nad tahavad elada, nemad otsustavad, et nad lähevad lennujaama lähedale elama ju ometigi nii. härra Speroni, te olete muidugi professionaal antud valdkonnas ja te teate, millest te räägite, kui lubate mul kommenteerida. aga nüüd mitteühinenute nimel härra Möltser. president härra president, me teame kõik, et Euroopa lennujaamade jaoks on ajad rasked, üha rohkem lennuettevõtteid kerosiini hinna tõusmise tõttu enam kasumit ei teeni ja odavlennufirmad tulevad ka väikestest lennujaamadest ära ning ka lennujaamades olevad poed on läinud pankrotti. peale selle nõuavad lennujaamas elavad inimesed, et öösiti ei lendaks nüüd siis aga maapealsed teenused ja ma kahtlen, kas nende tõhusam, et nende arvu suurendamine muudab lennujaamad tõhusamaks. liberaliseerimispüüdlused ei too alati soovitud eesmärki isegi kui need reeglid kõikide lennujaamade jaoks ühesuguseid tagajärgi ei too, me peame võitlema ka kohe kindlasti palgadumpingu vastu. Ehm, teenindusaegade jagamine on minu jaoks väga tähtis, ma ei tea aga, kas Euroopa Liidu ettepanekud teenindusaegadega kauplemise kohta on mõistlikud, mina isiklikult kahtlen selles, aga eks aeg näitab no,. I... suur tänu, härra Möltser! Teile on sinise kaardi küsimus, härra Leichtfried soovib selle esitada härra Leichtfried, aga teil on võimalik raportöörina hiljem veel äh, küsida, nii et ma ei saa aru, miks te soovite praegu küsimust esitada, te olete raportöör ja sellepärast teil on võimalik hiljem sõna saada. nii et sinist kaardi küsimust ei saa me lasta teil esitada. teised kolleegid tuleks ka sellesse arutelusse kaasata Need olid fraktsioonide nimel sõnavõtjad ja nüüd tulevad ähm, need väga paljud registreeritud kõnelejad, kes kõik on lasknud ennast äh, kõnelejate nimekirja panna. kõigepealt härra Kaaler, palun. suur tänu, härra president härra volinik, kogu see lennujaama pakett on üpris läbi kukkunud. Euroopa Parlament äh, on päris palju mürgiseid hambaid siit välja tõmmanud ja tegelikult ühes kohas täitsa proteesidega asendanud. see teenindusaegade jaotamine on nii kodanikes kui ka ametiasutuses kahtlusi tekitanud, meile tundub, et komisjon liigub liiga, sekkub liiga palju ja me siin komisjoni rolli vähendasime, jah, te saate, teid informeeritakse teenindusaegade muutmise kohta, jah, te saate öelda oma arvamuse, jah, vastutamata ametiasutused võivad arvestada teie arvamusega, aga nad ei pea seda tegema ja see on otsustav. seal, kus müra tekib, seal tuleb ka vastutustundlikult otsustada. homme, kui me kinnitame transpordikomisjoni negatiivse arvamuse, siis ma tõesti palun, et võtke oma maapealsete teenuste ettepanek tagasi. meil ei ole võimalik suuremat kvaliteeti ja rohkem tõusust tagada rohkemate teenusepakkujatega. otse vastupidi, seal tekib üha rohkem probleeme. Teil ei õnnestunud meile tõestada, et liberaliseeritud lennujaam toimib paremini kui lennujaam, kus on kaks teenusepakkujat juba liberaliseeritud äh, osa maapealsetest teenustest näitab väga täpselt, kuhu hakatakse tulevikus palkade osas minema. on, ja mina ei toeta seda, mina leian, et äh, meil tuleb transpordikomisjoni arvamust äh, toetada, kui me tõesti lükkame selle ettepaneku tagasi ja äh, ka õigusloomeline resolutsioon äh, meie toetushääli ei saa, siis tuleb kogu see pakett päevakorrast maha võtta ja ma tõesti olen nõus äh, ka lihtsustatud ettepanekut tegema, mis keskenduks äh, kvaliteedi parandamisele. siin on päris palju kohti, kus on võimalik parandada, aga ma arvan, et sundliberaliseerimise ja palkade la-, langetamise kaudu pole võimalik seda teha. suur tänu! järgmisena kaks pool minutit, härra Fleckenstein, palun. kodukorra küsimus, öelge mulle palun, millist äh, artiklit tuleb siin äh, tõstatada selleks, et kodukorda ma mõtlen kogu menetlust, ütleb härra Leifrid ja ma tahtsin, härra president, ainult järgmist öelda Te otse loomulikult ei saa mitte midagi selle vastu, et äh, siin ühele kolleegil, üks kolleeg kümme korda sinist kaarti tõstis, kuid on probleem, et on kolleege, kes võtavad sõna nagu härra Möltser, kes pärast seda ka kohe lahkuvad ja keda see arutelu ei huvita. sellepärast ma ei tahtnud ära oodata seda aega, mil mulle raportöörina äh, sõna antakse, aga ma lihtsalt tahtsin sellel ajal, kui härra Möltser oma hindamatut aega siin kojas veedab, tema poole pöörduda, aga kahjuks teda enam ei ole. Ponente. härra Leitfried te olete raportöör, nagu te teate, ja te olete raportööril ilmselt korras kodukorraga. Te ei esitanud siin kodukorra protseduurilist küsimust, aga ma kuulasin teid äh, austusest ära. meil on kodukorras teatud reeglid, neid reegleid tuleb järgida Eh, sinise kaardi menetlus eh, on eh, paika pandud täpselt nii, nagu ta on pandud paika. põhimõtteliselt on ta sama asi, mis vaba mikrofoni menetlus ja selles osas tuleb olla väga karm ja ei tohi ära võtta inimestelt kõneaega, mis on neile antud ja süüa ära nimekirjas olevate inimeste kõneaeg nende inimeste arvelt, kes ei ole nimekirjas. nüüd härra Fleckenstein, kaks ja pool minutit härra president, kallid kolleegid, maapealsetest teenustest oleme nüüd juba päris pikka aegu rääkinud ja härra Sassadal on õigus. tegelik liberaliseerimine toimus üheksakümne kuuendal aastal aga sellel olid väga õudsed tagajärjed ähm, äh, töötajate töötingimustele ja palgale määruse keskmes, mida me täna arutame, on meede, mis teatud suuruse juures äh, näeb ette kolmanda teenusepakkuja, vabatahtlikult on võimalik seda juba ammu teha. ja härra Sassada, teie äh, siin kallasite õli tulle ja panite veel neljanda teenusepakkuja kah veel sinna otsa meie, sotsiaaldemokraadid, ütleme, et ilma töövõtjatega kokku leppimata pole võimalik seda teha. me räägime siin reguleeritud teenindusaegadest, me räägime ka korralikust ähm, kollektiivsest ähm, palgalepingust ja ka ettevõtete kohustusest kõikide jaoks tagada õiget, ühesuguseid tingimusi, kuid nii see praegu ei ole ja sellepärast ei ole meie nõus siin sundliberaliseerimisele oma toetussõna andma. ja tegemist ei ole mingi Saksa-Austria leiutisega, vaid Euroopa Transpordiametiühing on sellele järeldusele jõudnud rohkem äh, konkurentsi võimet ei ole meil võimalik Euroopa lennujaamadel nende meetmetega tagada. ja lubage mul veel ühte öelda. härra volinik, European Voices kuuendalt detsembrilt teid tsiteeritakse, et te olete natukene pettunud, et lennuettevõtteid ei õnnestunud piisava, nendele ei jõudnud äh, lobi, lobistida. ma arvan, et väga harva tuleb ette, et mõni Euroopa Komisjoni asepresidentidest, kelle ettepanek tagasi lükatakse sellepärast, et see ei ole hea, hiljem kahetsemalt ütleb, et need äh, soodustust saavad ettevõtted äh, parlamendisaadikutele piisavalt altkäemaksu ei maksnud. see on vale muide, härra volinik, nad kõik käisid minu ukse taga, aga nad ei suutnud mind veenda. Need lobistid Müller, Kovač, Gonzales, Schmiss, Nad olid kõik kohal koos kolme tuhande kolleegiga täna siin parlamendi ees ja nemad tõesti suutsid mind veenda, sellepärast et nemad kardavad halvemate töötingimuste pärast. Need inimesed äh, veensid mind rohkem kui teie saadetud lobistid ja vot nii need asjad käivadki. E- suur tänu, härra Flengenstein härra Fleckenstein härra Sassada on esitanud äh, ja tõstnud sinise kaardi, aga ma ei anna talle seda võimalust äh, küsida, sellepärast et äh, ta on ka raportöör ja härra Birker, teie esitasite ka sinise kaardi, härra Fleckenstein, kas te vastate härra Birkeri küsimusele? siis sellisel juhul kolmkümmend sekundit. suur tänu, härra president, härra Fleckenstein, olen sisuliselt teie ettepanekutega nõus, eriti mis puudutab maapealseid teenuseid. küsimus on aga, mis on tagajärjed teie jaoks või ka Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni jaoks? minu küsimus, kas te homme ka õigusloomelise äh, resolutsiooni puhul anna, äh, lükkate kõik tagasi, nii nagu te seda, äh, nii nagu Transpordikomisjon on ette pannud? küsimus oli väga lihtne, jah, seda ma teen. nüüd ma annaksin üheks ja pooleks minutiks ära ära Tremosale. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik, ma tahaksin öelda suur tänu kõikidele kolleegidele nende suurepärase töö eest ja suur tänu ka Jörg Leichtfriedile ja nüüd ma räägin inglise keeles edasi, ütleb kõneleja, sellepärast et saksa keel väidetavalt ei ole tal väga hea. mis puudutab müraküsimust, nagu ma alguses ütlesin, ma arvan jätkuvalt, et äh, järelevalve mm, punkt, mille komisjon on välja pakkunud, oli väga positiivne element ja sellest on valesti aru saadud ma saan aga aru, et tegemist on äh, poliitiliselt väga delikaatse teemaga Austria ja Saksa kolleegidele siin kojas, aga Euroopa Komisjon tegi ettepaneku järelevalvet äh, pidada protsessi üle, mitte sisu üle ja ei taha järelevalvet lõppotsuse üle, mis tehakse kohalikul tasandil. ja minu meelest, äh, kui me seda ei toeta, siis osapooled äh, on äh, vahendusmeetmete valikul sattunud nurkasurutu rolli. mis puudutavad muudatusettepanekuid, siis ma toetan Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide neljakümne neljandat ja neljakümne kaheksandat, neljakümne viiendat ja neljakümne üheksandat muudatusettepanekut lõikude üks ja kaks osas Need muudatusettepanekud toovad sisse selle mõtte, et äh, majanduslikud kulud tuleb arvesse võtta ja me toetame seda liberaalidena juba algusest peale. Need muudatusettepanekud parandavad kindlasti praegust teksti. samas aga tuleb mainida, et nelikümmend viis ja nelikümmend üheksa identsed muudatusettepanekud ei äh, lähene õigesti tsiviillennundusorganisatsiooni äh, müra seisukohtadele sellega seoses jäävad välja ilmselt planeerimismeetmed äh, ja ometigi see puudutab ju müraprobleemi samamoodi nagu teised. suur tänu pooleteiseks minutiks sõna härra Kraamelile. härra president, daamid ja härrad, härra Kallas, mul oli väga hea meel, et te tegelete müraküsimusega aga me arvasime, et nagu ka heitmete puhul hakata te paika panema minimaalseid standardeid, mida ei tohi ületada, otse vastupidi, teie komisjoni liikmena võtate endale õiguse otsustada müra puhul, millised on tagajärjed. kujutage nüüd endale ette, et Frankfurdis on kodanike algatus, mis on aastakümneid võidelnud müra taseme vähendamise eest, mis on suutnud linnavalitsust veenda, poliitikuid veenda, et öösel te ei teenindata ja siis aga tuleb komisjon ja ütleb, et see ei kehti enam, meil on vaja rohkem kasumit, seega öine lennukeeld on kehtetu. rohke, hullemalt ei ole teil võimalik Euroopa skeptilisi inimesi toetada, sellepärast ei tohi seda niimoodi teha, on väga hea, et see ettepanek lükatakse tagasi. aga te soovite ka arvamust, te soovite ise ka oma arvamuse anda, selleks et kohus saaks siis otsustada, et jah, komisjonil on õigus, et kasumi teenimine on kõige tähtsam ja inimestest on meil ükstapuha. see ei tohi juhtuda. ja kui me räägime rahast, siis ütlen teile veel kord, Euroopa lennuettevõtted saavad saavad igal aastal Euroopa kodanikelt kolmkümmend miljardit eurot kingitustena, sellepärast et nad ei maksa kerosiini pealt maksu ja tegelikult nad ei maksa ka käibemaksu, nii et sellel pole mitte mingit pistmist äh, Äh, konkurentsiga sellepärast, et raudteeettevõtted peavad seda tegema. kujutage ette, et kolmkümmend miljardit eurot saaksid raudteeettevõtted igal aastal, siis meil oleks korralik raudteevõrk, hinnad oleksid odavamad, keegi ei lendakski enam lennukitega, meil ei oleks sellist küllastunud õhuruumi, nagu teie mainisite. siin on sarnane olukord nagu Hispaania kinnisvaramulliga. parem hakake töötlema, töötama võrdsete võimaluste korraliku konkurentsi eest, ärge hakake hakake siin võtma ühte numbrit ja seda üles siis puhuma. meil oleks võimalik ka keskkonda parandada, kliimat parandada, see oleks teie ülesanne, teie ülesanne on võidelda kodanike eest Euroopas. suur tänu, härra Kraamer ma kardan, et te kuritarvitasite minu lahkust ja ületasite kõneaega üsna tugev, tublisti. vaadake ikka teinekord kella ka Äh, ma teile lõpmatuseni sõna ei tahtnud anda ja äh, pidage silmas, härra Van Dalen. suur tänu. transpordisektor on äh, tõesti lõiganud kasu siseturust, õiglasem konkurents, inimeste ja toodete vaba liikumine, see on transpordi jaoks kõik väga oluline aga on turge, mis on jätkuvalt äh, natukene protektsionistlikud, vanamoelised äh, ja see kindlasti äh, on hoobiks maapealsele teenindusele eriti Frankfurt, äh, Frankfurt vajab oluliselt uut äh, seadusandlust, äh, härra Kallas on olnud väga vapper ja teinud ettepaneku turu edasiseks avamiseks, aga kahjuks sotsialistid ja paljud sakslastest transpordikomisjoni liikmed on järele andnud survele, mida neile esitanud ametiühingud ja on selle ettepaneku tagasi lükanud. me oleme kasknud käest võimaluse midagi ära teha. me seame ainult lisabürokraat-, bürokraatlikke tõkkeid asjale ette ja selliste sammudega, aga ennekõike on meil vaja ju teha midagi ära tarbijate, reisijate jaoks. kõik äh, saavad kasu sellest, et turud avanevad ja komisjoni ettepanek annab meile väga head võimalused selle protsessiga edasi liikuda. nii et äh, härra juhataja, ma loodan, et homme, kui asi on hääletusel täiskogus äh, suudab, suudame me siiski ettepanekut muuta, sellepärast et komisjoni ettepanek väärib seda, et temast uuesti räägitakse. komisjonil peab olema võimalus asjast rääkida ja raportöörid, kes on andnud ennast kõik, peavad saama ka võimaluse. suur tänu. suur tänu, härra Van Dalen. Teile on nüüd kaks kolleegi esitanud äh, soovi küsimuse esitada, härra Kaaler kellele ma ei anna sõna, sellepärast et ta sai juba sõna ja härra Liberatški on palunud sõna. härra Liberatški, kas te tahate nüüd äh, vaba mikrofoni ajal sõna või praegu sõna? pange mikrofon sisse, muidu me ei kuule teid. ma jah, jääb pigem kõneaja juurde. sellisel juhul härra Kolitšek üheks minutiks, palun. Well, thank you very much Eh, vážené kolegyně milí kolegové při současné. härra asepresident daamid ja härrad hetke lennukontrollisüsteemis eh, on tekkinud olukord kus mõned euroopa liidu lennujaamad on ülekoormatud ühest küljest üritatakse suurendada lennujaamade võimekust samas on vaja aga modifitseerida lennukontrollisüsteemi kasutades ära sisa programmi ja hoolimata see kõigest sellest on eh, kohane äh, äh, lennujaamades teenindusaegade jaotamine, see võimaldaks äh, ettevõtetel tegutseda ka hetke ülekoormatud lennujaamades. see üritatakse huvis, arvesse võtta avalikke huvi ning ka lennujaamade huvisid ja lennuettevõtete huvides ja teenindusaegade puhul on tegemist hooajalise iseloomuga asjaga, viiakse sisse ka Euroopa koordinaatori ametikoht ning ka rahvuslikud koordinaatorid peavad olema sõltumatud. pärast seda, kui ma olen ekspertidega antud kausta arutanud, leian, et tegemist on hea tulemusega ning see määrus on kasutatav. üks äh, kommentaar härra Van Dalenile. usun, et ametiühingud ei ole teie valijad, võtke seda arvesse, arvesse, kui te, kui teid järgmine kord siia ei valita, aitäh. aitäh, järgmiseks Mati Gross. ja suur tänu, härra president lennujaama pakett on tõesti endaga tuliseid arutelusid kaasa toonud ja Rahvapartei koordinaatorina polnud see väga lihtne ja seepärast ma üritan nüüd saksa keeles siia natukene rohkem nüansse sisse tuua. kõigepealt müra. tahan tänada raportit, raport on väga hea, sellepärast et äh, minnakse õiges suunas ja ma ei usu, et äh, selle raportiga äh, luuakse erinevaid olukordi Euroopa Liidus, aga arvestatakse nende erinevate tingimuste ja kokkulepetega, kaitstakse keskkonda. mina olen pärit piirkonnast, kus see kõik võttis miljoneid eurosid äh, ja kus meil oli võimalik siis äh, ettevõtted, kodanikud ja ka riik omavahel lepitada ja suurepärane leping välja töötada. mis puudutab teenindusaegu, siis ma arvan, et ka mina soovin, et äh, äh, siin on vaja parandusi veel teha ja meil tuleb kuidagi ähm, nende jagamist õiglasemalt korraldada. maapealsed teenused. kui te näete seda, mis me üheksakümne kuuendal aastal vastu võtsime, siis toona ei olnud mitte mingeid kvaliteedi miinimumstandardeid, ei olnud mitte mingeid standardeid äh, väljaõppe kohta ja koolitusvõimaluste kohta. kui me soovime seda Äh, võimalust kasutada, siis tuleb seda öelda ka sellele kolme tuhandele inimesele seal väljas öelda, et kui me seda võimalust soovime kasutada, siis tuleb see küsimus tagasi vastutavasse komisjoni saata selleks, et seal asju parandada. me ei räägi siin mingist äh, turu drastilisest avamisest, kui äh, kahest teenusepakkujast saab kolm ja see ei puuduta väga paljusid lennujaamasid Euroopa Liidus, ma arvan, et me peaksime siiski tõest informatsiooni andma kodanikele, mitte siin liialdama. ma oleks oodanud mõndadelt kolleegidelt, et nad oleksid sarnaselt reageerinud siis, kui me rääkisime postiteenustest, sest toona turgu suleti ja mitte keegi ei avaldanud oma muret postiljonide pärast. siin on olukord täpselt vastupidine, nii et ma ei saa aru, miks siin on nii palju kisa. ma loodan, et meil on võimalik jõuda lõpp, mõistlikule lahendusele ja et meil on võimalik tagada paremaid töötingimusi kõikide inimeste jaoks ja paremad töötingimused, kõneleja räägib ilma mikrofonita edasi no,. Palabra... Läksite märkimisväärselt kõneajast üle, järgmiseks härra Sassooni kaks ja pool minutit. aitäh, härra asepresident täna toimub Euroopas äh, väga tihe lennuliiklus, seda ka igal pool maailmas, aga homme äh, muutub olukord ilmselt äh, veel märkimisväärselt hullemaks, sest et meie reeglid ja struktuurid ei ole enam võimelised kohaselt reageerima. selle ettepanekuga, mida me praegu uurime, on võimalik saavutada teatavat paranemist. Äh, kohalikud reeglid annavad lennujaamadele veidi rohkem paindlikkust lennuteenindusaegade jaotamisel, nii et me saaksime nende võimekuse paremini ära kasutada. järelturg teenindusaegade puhul, nii et äh, äh, seda võimekust saaks paremini kasutada lisaks sellele muudab see ettepanek äh, võimalikuks äh, äh, tulevikus nende aspektidega paremini toime tulla. samas tahaksin siiski rõhutada, et me peaksime olema julgemad. me peaksime üritama saavutada suuremat reeglite muutust. see oleks meil näiteks võimaldanud tegeleda probleemiga, mis on lennujaamade võimekuse kohalise kasutamisega, pean siin silmas äh, kasuta või jää ilma reeglit. Äh, selle ettepaneku äh, ajalooline käik näitab, et me peame tõesti need reeglid iga kaheksa kuni kümne aasta tagant üle vaatama, arvestades, millised on olnud arengud lennutranspordis tulevikus tekivad suuremad raskused, kui me sellist asja ei tee. ja me peame kiiresti äh, hakkama liikuma õiges suunas. loodetavasti suudame me sellega saavutada kaks sammu edasi, me saame tagada, et äh, reeglid on mõistlikumad ja peavad silmas äh, pikemat perspektiivi ning äh, aga selle kahe sammu asemel teeme me ainult ühe Eh, see on jah, korralik tulemus, aga see ei ole mitte kõige parem, mida me oleks saavutanud, jah, tegemist on hea seadusega, aga see pole kõige, mitte kõige parem, mida me oleksime võinud, võinud saavutada. aitäh, proua Meissner, üks minut. suur tänu, härra president. meil on siin tõesti olnud väga äh, aktiivne arutelu on ja harva on olnud äh, meil on olnud nii palju lobistide külaskäike ja tõesti tuli ju arvestada sellega, et kogu see lennujaama pakett oli mõeldud selleks, et äh, ühtset Euroopa taevast äh, ette valmistada ja mm, mõningaid äh, nüansse parandada. jah, võib nüüd küsida, kas tõesti ettepanekud on õiged. mürataseme puhul näiteks öeldi, et me ei või siin rahva tervist kasumi vastu välja käia, kuid kui me ainult tervise peale mõtleme ja üldse ei mõtle selle peale, et äh, lennujaamad peavad ka tööd saama tegema, siis ei ole see tasakaalus lähenemine, mida me ju soovime. me soovime, et ettevõtted saaksid toimida ja et lennujaamades töö toimiks ning mis puudutab puudutab äh, maapealseid teenuseid, siis olen nõus Mathieu Grossiga. jah, tõesti, liberaliseerimine oli ka varem valmis, näiteks Zürichi lennujaamas on mitmeid pakkujaid, on kvaliteet hea, Frankfurdis on kaks teenusepakkujat ja kvaliteet on ka hea, nii et teenusepakkujate arv ei mängi siin mitte mingit rolli. aga meil ei ole mitte mingeid kvaliteedistandardeid, meil ei ole standardeid äh, väljaõppele ja ma arvan, et selle üle tasuks veel vastutavas komisjonis aru pidada. järgmisena üheks minutiks proua Duran suur tänu äh,, härra juhataja loomulikult eesmärgiks on pärandada äh, lennujaamade läbilaskevõimet ja see on täiesti õige, aga mis puudutab mürataset ja selle mõju tervisele, siis on äh, kinnitatud ju uuringutega see, et see on äh, tervisele kahjulik, see müratase. terviseküsimused ei tohi kõrvale lükata. tuleb jõuda tõesti, proua Maisner, tasakaalustatud lahenduseni. WHO lähenemine ei ole tasakaalus, mul on väga kahju sellest aga me ei nõua seda, eh, mida ta ütleb, et me nõuame, me nõuame selliseid reegleid, eh, mis eh, suudaksid tagada kohalikele omavalitsustele ka võimaluse olukorda reageerida. Äh, kahele, kahelt kolmele üleminek, ma ei saa aru, mis kasu sellest on, äh, liberaliseerimine peaks äh, konkurentsi suurendama, näidake mulle transpordis, kuidas see toimub, ma ei ole sugugi veendunud, et teenuste kvaliteet tänu sellele paraneb. ja ma arvan, et me peaksime transpordikomisjoni arvamusega arvestama, selle asja tagasi saatma komisjoni. suur tänu, Isabel, üheks minutiks saab sõna kolleeg Tusas. suur tänu monopolistlikud grupeeringud, kes domineerivad praegu Euroopa lennuruumi, on need, kes eh, kindlasti tõstavad eh, töötavatele inimestele piletihindu, eh, tänu kellele teenused lähevad järjest kallimaks ja kallimaks ja radikaalselt kärbitakse nii pardapersonali kui ka lennujaamades töötavate inimeste palku ainult üksteise järele lepingulised õigused äh, seatakse ohtu ja üldiselt teenused langevad. Kreekas äh, grupp, äh, kes on kujunenud pärast olümpiku mahamüümist monopoliks, on teinud täpselt nii ja on kogu oma personali lahti lasknud. väga suur väga suured palgakärped, massilised lahtilaskmised ja nii edasi Äh, tööinimesed on sellistele kapitalistlikele meetmetele vastu, äh, mis õõnestavad sotsiaalseid õigusi ja mis äh, panevad kõige eest maksma ainult tavalise inimese ja seavad ohtu inimeste elud ja ohutuse. selline poliitika Euroopa Liidu poolt ja valitsuste poolt äh, ei ole vastu võetud, äh, vastuvõetav. meie pakume oma äh, lahendused välja, mis ei lähe väga palju maksma, aga mille puhul on kindlasti tagatud töötajate õigused kogu selles sektoris. suur tänu, kolleeg De Grandes Pascual. Teil on kaks minutit. suur tänu, härra juhataja. austatud parlamendisaadikud, ma arvan, et komisjon on esitanud äh, päris hea ettepaneku ja see on suur samm edasi äh, teenuste küsimuses lennujaamades, aga kõige tähtsam on minu meelest kogu selle asja juures kvaliteet, teenuse kvaliteet. teenuste kvaliteedi tõstmine eeldab aga investeeringuid. investeeringute parandamine parandab kindlasti kvaliteeti lennujaamades ja muidugi ei tohi äh, mööda vaadata ka teenindusaegadest ja müraga seotud äh, saastest tuleb tagada see, et keskkonna, keskkonda kaitstakse ja inimeste elukvaliteet säilib. me peame ka varuteenustele rohkem tähelepanu pöörama. niisiis, meie ees on midagi, mida on, mida ei ole mõistlik tagasi lükata, see oleks ilmselge liialdus, kui me selle asja tagasi lükkasime. ma arvan, et komisjon peaks jätkuvalt üritama leidma mõistlikke lahendusi, mis eh, enamuse vajadustele vastavad loomulikult eh, lobitööd on tehtud, eh, legitiimsed huvid on mängus ja meie parlamendina peame esindama üldiseid huve. rahvapartei ei ole vastu konkurentsi avamisele, aga seda tuleb teha ka mõistlikul viisil ja see ometigi ei lähe ei tööinimese ega kva-, lennujaama vastu. nii et äh, me peame olema tõhusamad oma tegutsemistes, lennujaamad peavad olema tõhusamad, see on selge, aga ma arvan, et me ei peaks kõike hakkama muutma lihtsalt sellepärast, et äh, keegi nii arvab, Pervanš Perest. suur tänu, härra juhataja tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis vaatasime me selle ettepaneku läbi väga tähelepanelik, panelikult ja mis natukene üllatab, on see, et kriisi ajal ajal, kus liberalism eh, kõikjal eh, on terve Euroopa majanduse sektori lammutanud, esitab komisjon jällegi liberaliseerimise ettepaneku, väidet, väidet, väites, et teenused, mis siis pakutakse äh, tarbijale, on äh, hinna ähm, alanemise tõttu kõrgema kvaliteediga. meie ei ole küll oma komisjonis veendunud, et niimoodi ei peaks edasi liikuma või et tegemist oleks juba edasiminekuga ja sellepärast me kavatseme esitada uuesti oma muudatusettepanekud meie kolleeg Brian Simson lükkas äh, transpordikomisjonis meie esialgsed äh, muudatusettepanekud tagasi, aga me kavatseme need uuesti esitada, need, mis me võtsime oma tööhõivekomisjonis vastu. ja me rõhume paarile asjale, mis meie jaoks on üliolulised. kõigepealt äh, töötajate õiguste ülekanne kui äh, toimub selline töötajate ülekandmine ühest töötajatest teise või litsents võetakse ära ettevõtet või mis iganes. sellepärast, et tegelikult on nii, et kui teenuseandja muutub, siis äh, need, kes seda teenust paku-, pakkunud on inimesena, peavad nägema, et nende õigusi kaitstakse äh, sotsiaalne mudel, flexicurity, paindlik turvalisus, selles osas me nõuaksime koherentsust. nüüd koolitus ja haridus, palkade tumbingu vastane võitlus, selles osas me arvame, et komisjoni ettepanek, nii nagu teie, härra volinik, te olete täna esitanud, viib meid äh, töötajate olukorra halvemiseni, kes töötavad nendes lennujaamades, mida te tahate jälle kord hakata liberaliseerimine. suur tänu, proua Perez, üheks minutiks saab sõna proua Savisaar Toomast. aitäh

kui esmalt nimetatu sai transpordikomisjonis enamuse toetuse ning asendab sõna järjestikune sõnaga regulaarne siis muudatusettepanek tahab selle tagasi vahetada

suur tänu, äh, härra Pirker. president, härra komissar härra president, härra volinik, küsimus on tegelikult selles, mida ootavad äh, reisijad äh, maapealsete teenuste pakkujal, nad soovivad, et kohver jõuaks kohale, et lennukis saab juua ja et nende turvalisus on tagatud. lennureisi jaoks on ükskõik, kas neid pakkujaid on kaks, kolm või kümme peaasi, et neid teenuseid pakutakse. praeguses äh, kehtivas õigustikus on äh, kõik need paindlikud võimalused olemas, peab olema vähemalt kaks pakkujat, neid võib olla ka kolm või viis või kümme ja lennujaamad kasutavad neid võimalusi, mõnel on kaks teenusepakkujat, teisel on rohkem, kuid rohkem pakkujaid ei tähenda seda, et tagatakse ka äh, teenuste toimimine. meil on näiteid, nagu näiteks Viin, kus on kaks pakkujat ja seal on äh, pagasi jõudmise täpsus üheksakümmend üheksa koma kuus protsenti. meil on teise lennujaama, kus on neli äh, pakkujat, aga lennureisijad pole üldse rahul pakutud teenustega. nii et rohkem teenusepakkujaid ei tähenda automaatselt rohkem paremat kvaliteeti praegune reguleering lubab liberaliseerida. ma ei näe mitte mingit lisaväärtust äh, veelgi enamast kohustuslikust liberaliseerimises, et me ütleme, et peab olema kolm, neli või viis teenusepakkujat. vähemalt kahega ole, pakkujaga me oleme tegelikult liberaliseerimise eesmärgi täitnud ja nagu öeldud, lennujaamad leiavad, et see reguleering toimib ja seepärast kutsun seda koda siin üles homme toetama vastutava komisjoni arvamust, et ettepanek lükatakse tagasi ja ma üratan, üritan siis volinikku veenda ka, et tema oma ettepaneku tagasi võtaks. nüüd proua Steinrück, palun. jah ka meie, sotsiaaldemokraadid, pooldame eh, seda, et meil oleks toimiv majandus Euroopas, kuid tõhusa majus ma,, majanduse juurde kuuluvad ka hästi tasustatud, hästi motiveeritud, hästi koolitatud töövõtjad. ja tänane arutelu siin öö, ähm, näitab, et see, mida ametiühingud on selgitanud liberaliseerimise tagajärgede kohta, on kõik tuulde läinud. ma olen pettunud. kui mõni majandusettevõte seisab meie ukse taga, siis ma pole kunagi näinud nii negatiivset kriitikat kui praegu see kriitika, mis tuli ametiühingu esindajate vastu härra volinik, härra Sassada ja ka mõned kolleegid siin ma ei tea, kas teil on aimu, mida tähendab Euroopa tasandi liberaliseerimispoliitika, mida juba viimastel aastatel selle liberaliseerimisega on tehtud. väljas on inimesed, kes kardavad kaotada oma töökohta, nad kardavad, et neil ei ole võimalik oma peret ära toita, nad kardavad, et nende öö, ähm, töökoht kaob kohe ära kas te teate kõiki neid kannatusi? jah, otse loomulikult te võite mõelda majanduse edu peale, kuid mõelge ka oma ettepanekute tagajärgede peale ja kui te lähete, kui te vaatate inimesi või kui te vaatate statistikat, olukord Saksamaal näitab, et äh, viimased liberaliseerimislained on endaga kaasa toonud kahekümneprotsendilise palkade languse ja maapealsete teenuste pakkujate firmades töötavad inimesed teenivad seitse-kaheksa eurot tunnis, selle palgaga ei ole võimalik Saksamaal ära elada. tean teisi riike, kus liberaliseerimisega on mindud veelgi kaugemale, veelgi äärmuslikumaks. meil on vaja häid töökohti, meil on vaja konkurentsi lennujaamades, kuid meil on vaja ka kvaliteeti. kvaliteeti, mida tagavad töövõtjad ja neid töövõtjaid ei tohi me ära unustada, ükskõik milliseid ettepanekuid me teeme. tööhõivekomisjonis me üritasime üht-teist ettepanekut parandada, mõnikord meil see isegi õnnestus, aga meie sotsiaaldemokraadid ei ole sellega ikka veel rahul, me soovime kaitset, me ei tohi sotsiaalset dumpingut, me soovime korralikku väljaõpet. aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks Jim Higgins, kes on minu kolleeg ja sõber esiteks tahaksin rõhutada selle raporti olulisust äh, maapealse teeninduse valdkonnale Euroopa lennunduses. tahaksin rõhutada ka seda, kui Äh, olulised on äh, maapealse teen-, maapealne teenistus ja selle, see, et transpordikomisjonis selle poolt hääletati, see raport tagab Euroopa-ülese konkurentsi ning äh, kvaliteedi lennuettevõtetele ning reisijatele. me ei räägi siin mitte ainult maapealsete te-, teenuste liberaliseerimist, me räägime ka kvaliteedi miinimumstandarditest, Euroopa kodanikele ka check-in'is ning äh, äh, pagasikäitluses. ja me ei räägi siin üldsegi mitte metsikust liberaliseerimisest, vaid me palume ainult, et oleks kolm teenusepakkujat kahe asemel. ka räägime me siin äh, personali koolituse miinimumstandarditest ning sellest, et nende töötingimused oleks kaitstud lõpetuseks tahaksin tänada raportööri kogu tema poolt tehtud töö eest ning loodan, et homme hääletate kõik eh, selle poolt, et raport läheks Transpordikomisjoni. aitäh ja nüüd poolteist minutit, härra Liberatski. suur aitäh, härra asepresident, härra volinik, ma tean, et teie kavatsused olid head, aga äh, te tahtsite parandada äh, lennujaamade võimekust, teenuse kvaliteeti ja tahate seda äh, parandada erinevate teenusepakkujate vahelist konkurentsi suurendades. kahjuks aga ei võta te arvesse selle konkreetse sektori eritingimusi ja need eritingimused tähendavad, et äh, kui me järgime teie ettepanekut, äh, siis äh, hakkame me iseendale vastu töötama. tuleb meeles pidada, et kui ettevõtjal on väiksem turuosa, siis ta kannatab konkurentsitingimustes ning tekib üha rohkem ja rohkem tühjasid kohti Äh, inimesed, kes äh, äh, tööta-, on tööl, tööle võetud, töötavad vähem erinevatel ajaperioodidel ning töö tõhusus väheneb. ma ei tea, kuidas te tahtsite sellega toime tulla, võib-olla oli eesmärgiks palkasid vähendada, teenusepakkujate hulga kasvatamine ei kasvata tõhusust, sest midagi ei ole ju tõhustada. kui me Eh, räägime siin ettevõtjatest, siis eh, mõnikord eh, ei olegi nendel ettevõtetel ruumi tegutseda. kohtusin täna protesteerijatega, nad tahavad selle projekti saata tagasi komisjoni, Euroopa Komisjoni, nii et pöördun oma kolleegide poole ning pöördun härra Higinsi, härra Grossi poole, minu arvates peame me homme hääletama, minu arust me peame selle tagasi saatma komisjoni komisjonile ja siis peab Euroopa Komisjon asjad ümber vaatama ning valmistama ette projekti, mis võtab arvesse ka kõikide õigused ning kohustused. härra Koh, palun. härra president, härra volinik, kallid kolleegid katsugem nüüd natukene emotsioone maha rahustada, natukene pragmaatilisemalt neid maapealseid teenuseid vaadata. mitte kunagi varem pole meil olnud sellist Euroopa seadust, kui meil on ka, kui see puudutab kahte või kolme ettevõtet Euroopa Liidus, kas siis positiivses või negatiivses mõttes nüüd me räägime maapealsete teenuste liberaliseerimisest sunniviisilised, isegi kui praegusel hetkel võib iga lennujaam üle kahe teenusepakkuja võtta, on ainult paar tükki, kes seda ei tee ja neil on ka selge põhjus selleks need põhjused tulenevad kohapealsest olukorrast, nii et kellele, kes saab kasu sellest sekkumisest kohalikesse struktuuridesse ja kui Euroopa ettevõtted et lennuettevõtted lähevad pankrotti ainult sellepärast, et lennujaamas on kõigest kaks maapealsete teenuste pakkujat, siis tõesti peaksime muretsema, sest siis tuleks nende lennuettevõtete päästmiseks hoopis midagi muud teha ja otsekohe. ma arvan, et heitmetega kauplemise süsteem ja ühise Euroopa taeva loomine samamoodi nagu ka lennuliikluse maksu ärakaotamine oleks võimalikud lahendused meil on vaja standardeid, norme, paremaid äh, äh, kutsekvalifikatsioone, korralikku palka, sellega saab olukorda lahendada, meil ei ole aga vaja suvaliselt piiratud turul pakkujate arvu suurendada, seepärast palun hääletage homme ma transpordikomisjoni ettepaneku poolt. aitäh! härra Kramer, minu arust te juba võtsite sõna. kuna aega on vähe, siis annan sõna siiski Praadik Aule. suur tänu, härra president, ähm, härra volinik, kallid kolleegid ähm, mul on hea meel nende määruste üle, mis puudutavad mürataseme vähendamist ja ka teenindusaegade jagamist. aga tulen kõigepealt mürataseme juurde. ma arvan, et meil tuleb saavutada tasakaal majanduslike ja tervisehuvide vahel ja maapealsete teenuste puhul on väga tähtis, et me mõtleksime natukene nende teenuste pakkumise üle selleks, et äh, konkurentsivõimet parandada. Euroopa Liidul on vaja äh, võimsust suurendada selleks, et olla konkurentsivõime rahvusvahelisel areenil, aga liberaliseerimine ei tohi toimuda sotsiaalsete standardite arvelt. teenusepakkujad peavad hoolitsema selle eest, et äh, personal oleks kaitstud, et neil oleksid sotsiaalsed tagatised ja korralikud töötingimused ja kui selgub, et kaitse puhul on probleeme või normidest ei peeta kinni, siis tuleks selle teenusepakkuja akrediteering kas peatada või täiesti ära võtta, kuni selle hetkeni, mil ta on jälle võimeline standardeid täitma. liikmesriigid võivad endale võtta miinimumstandarditest kinnipidamise järelevalve ja võimalikult äh, kõrged peaksid olema ka turvalisuse standardid. miinimumstandardid äh, lennujaama teenuste jaoks tuleb sisse viia, meie arvates on see väga hea ka lennujaamade toimimise kohta. suur tänu, Adriana, ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Panki. aitäh, härra asepresident, daamid ja härrad Need, kes äh, enne mind äh, kõnelesid, äh, on reast küsimusest arutanud, tahaksin rääkida müraga seotud käitumispiirangute kehtestamist Euroopa Liidu lennuväljadel. minu arvates on äärmiselt oluline seda küsimust reguleerida. viimane reguleerimine leidis aset aastal kaks tuhat kaks ja alates sellest ajast on läbi viidud rida uuringuid, mis on tõestanud, et Äh, äh, müral on väga tõsine mõju tervisele. hiljutine uuring näitab, et äh, need, kes elavad lennujaamade lähedal, neilt röövitakse miljon eluaastat ja see on just seotud mürasaastega. Need inimesed jäävad ilma kuulmisest või on neil teised kahjulikud tervisemõjud et põhjustel, milles nad ise süüdi ei ole, nad ei valinud seda, et lennujaama kõrval elada, mõnikord lennujaam kolis neile lähemale. kolm miljonit inimest elab Euroopa kodanikku elab lennujaamade lähedal ning kannatab müra saaste käes, mis on üle viiekümne detsibelli nii et minu arvates on oluline seda valdkonda uuesti reguleerida suur tänu, suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd viimasena saab äh, sõna selles arutelus ähm, äh, tavaliste kõnelejate seas proua TV Rakk äh,. ma nüüd ei saa täpselt aru. kas proua TV Rakk on saalis või ei ole? tundub, et ei ole teda saalis kohal. aga nüüd on äh, väga palju inimesi soovinud sõna äh, avatud mikrofoni all ja asume siis asja juurde. ma annan sõna kuni üheksale kolleegile, aga mitte rohkematele. kõigepealt äh, Corinne Langel. härra president, kallid kolleegid mul on väga hea meel, et komisjoni ettepanekus ette nähtud äh, kontroll ähm, lennuteenuse alguste, lennuteenindusaegade üle, et see kukub ära, sellise asjaga ei saa me nõus olla, sellepärast et selliste piirangute jaoks on vaja pikalt kaalutleda ja seda saavad teha ainult kohalikud ja riiklikud ametiasutused ning kohtud. on veel paar elementi, mille puhul on meil vaja saavutada tasakaal äh, müra taseme ja ettevõtete huvide vahel. see praegusel hetkel, praegusel he nii ei ole. näiteks peaksid olema teatud miinimumstandardid äh, kohustuslikud ainult siis, kui äh, lennuettevõte teatud reeglitest kinni peab. mina leian, et selline ühepoolne lähenemine ei ole täiesti vastuvõetav. suur tänu, teie kõneaeg on läbi. Äh, kolleeg Tsemke, palun järgmisena mikrofon, palun. suur tänu, härra juhataja ma tahaksin äh, rääkida täpsemalt äh, siis äh, härra Lightfriedi raportist, siiski kõneleja vabandab ja ütleb, et raportis, mis puudutab maapealset teenindust see on ilmselt see raport, mis on tekitanud tänases arutelus kõige rohkem äh, vasturääkivusi. tundub, et äh, selle turu avamine võiks kasu tuua reisijatele, kuid tekib sellega seoses ka üks põhimõtteline küsimus, nimelt et kas oleks ikka nii? ma arvan, et kõige olulisem on tagada see, et äh, reisijate jaoks oleks lendamine turvaline me peame olema täiesti veendunud selles, et konkurentsi suurenemine ei tähenda kvaliteedi langust ja ohutuse langust ja seega minu küsimus on härra raportöörile, et kas te olete kõik siia raportisse siiski sisse pannud ja olete nõus, et ohutus on tagatud? suur tänu, äh, härra Nicholson saab järgmisena sõna, palun suur tänu, härra juhataja. mul on kaks märkust, mida ma tahaksin teha. tahaksin kõigepealt rõhutada seda, kui olulised on teenindusajad piirkondlikele lennujaamadele. on väga oluline, et nad oleksid eh, ühendatud eh, täies mahus eh, sõlmlennujaamadega Põhja-Iirimaa jaoks, kust mina olen pärit, on see väga oluline meie äriühendustele ja paljudele teistele piirkondadele on see väga oluline ka selleks, et meie majandus oleks tõhus. aga ma tahaksin teisest märkusest veel rääkida, see puudutab müra küsimust. nimelt minu tähelepanu alla on sattunud see, et kahe tuhande teise aasta direktiiv Äh, nägi ette eri äh, kategooria ja see ei kehti äh, nendele lennujaamidele, kus on vähem kui viiskümmend tuhat liiklust. minu kohalik lennujaam langeb selle kategooria alla ja see tekitaks tohutu koorma Ida-Belfasti inimestele hetkel, kui neil sellist mürakontrolli ei oleks, nii et ma paluksin, et komisjon ja kõneleja katkestatakse härra Joao Pereira, palun. suur aitäh, härra asepresident äh, käitlemised, teenused äh, on selge näide liberaliseerimise tagajärgedest, seal on vallandamised ja koondamised olnud, madalad palgad, äh, ebakindlad töökohad, ajutised töökohad väiksemad kvalifikatsioonid, vähem, väiksem võimekus, nii et üleüldine kvaliteet äh, väheneb. see on see liberaliseerimise, seerimise ime. komisjon peaks olema sellest teadlik, sest et selle kohta on ju uuringuid läbi viidud, aga mida tehakse selle jaoks, äh, ei, ei, kõik liberaliseerimine ainult jätkub. ja töötajad kannatavad. selline raha jälle rahmamine on täiesti piiramatu üritatakse lihtsalt äh, saavutada rohkem ja rohkem raha, samas äh, reisijad kannatavad, meie töötajad sõltuvad kõigest sellest. ja kõneleja mine-, mikrofon katkestatakse. härra Brons, palun. põhimõtteliselt olen ma vastu igasugusele Euroopa seadusandlusele, aga äh, muudel võrdsetel tingimustel tahaksin, et seadus oleks direktiivi, mitte määruse vormis, sest see on iseennast kehtestav üheksakümne kuuenda aasta teeninduse direktiivi tagajärjed olid piisavalt hullud, äh, sest äh, lühikese äh, tärminiga lepingud tulid juurde ning uus personali ja nüüd ette pandud muudatused toovad kaasa veel rohkem liberaliseerimist. see võib olla väga tore küll raamatupidaja seisukohast, aga töökohad, mis on siin seotud, puudutavad lennukite hooldamist, Äh, kauba käitlemist, äh, reisijate kontrolli, kas tõesti on see oluline, et turvalisus äh, ja ohutus, ohtu seada? selles sfääris liberaliseerimine nagu igas muus peaks puudutama kõige te,, teenuse kõige madalamat otsa, töökohtade kindlust ja nii edasi, aitäh. härra Nikolai Skubov mă bucură atenia acordată aeroporturilor i funcionării acestora mai ales din perspectiva serviciilor oferite. lennujaamade puhul on väga tähtsad maapealsed teenused ja arutelu on olnud väga tuline. mul on väga hea meel et härra volinik on siin kohal ja meid ära kuulanud. ma tahaksin rääkida ka riigiabist lennujaamade jaoks me räägime siin väga kõrge kvaliteediga teenustest, mida lennujaamades pakutakse ja väga tähtis on, et neid äh, teenuseid ka tõesti kõikidele lennureisijatele pakutakse, tihti aga mitte piisavalt. mõned lennujaamad on pidanud oma uksed sulgema ja see on mõjutanud kogu piirkonna arengut. me räägime siin äh, ka Rumeenia lennujaamadest, meil tuleb tõesti mõelda lennujaamade tuleviku peale, kui me juba seda küsimust oleme hakanud arutama. aitäh! proua Kadenbach, palun. härra president, kallis volinik, me mõned natuke aega tagasi tähistasime ühisturu kahekümnendat aastapäeva ja tõesti on päris palju positiivseid asju, mis on inimeste elu mõjutanud. töökohtade puhul on meil võimalik väga palju veel ära teha ja kui me tõesti inimesed oma töö keskmesse panen, siis ma ei saa kuidagi teie lennujaama paketist mitte ühtegi positiivset hetke leida. see metsik sunni liberaliseerimine ei too töövõtjate jaoks kaasa mitte mingeid positiivseid muudatusi ja ma arvan, et seda on siin täna ka piisavalt öeldud. me mitte ainult ei karda, vaid me ka teame, et kõigepealt tuleb palgatamping ja siis tuleb sotsiaalsete tagatiste tamping. aga ma ei räägi mitte ainult töövõtjatest, vaid meil on ka terve rida teisi inimesi, kelle jaoks ei ole positiivne areng, nimelt tarbijad nõrgemad turvalisuse standardid, halvem koolitus, väljaõpe äh, on suureks riskiks ka tarbijatele ja ka ettevõtete jaoks ei ole see hea. proua Kadenbach, te ületasite oma kõneaja. härra proua Klaas, palun härra president, härra volinik, me võime väga paljusid asju täna mõõta, me võime mürataset detsibellides mõõta, aga mõju inimestele koha peal ei, on väga raske mõõta. ja mida kauem inimesed müra all kannatavad, seda tundlikumaks nad muutuvad ja seda hullemaks muutuvad, muutub ka meie stress. on väga tähtis, et äh, Mm, sellised inimesed oleksid kaasatud lennuaegade muutumise, me peame inimeste mured ära kuulama. kohalikud ametiasutused peavad otsustama vastavalt kohalikele oludele piirkonnas. müra mõju on kohalik, seega tuleb ka otsused võtta vastu koha peal koos inimestega. ainult eh, nemad saavad pakkuda kõige paremaid individuaalseid lahendusi kohalikul tasandil vastu võetud otsused, eriti kui seda on tehtud lepitusmenetluse kaudu, peavad jääma püsima, nendesse ei tohi komisjon sekkuda. ja kõnelejalt võeti mikrofon. aitäh, Kristo, te ületasite oma kõne ja viimane kõneleja on proua Kurmai. kõnelejal puudub mikrofon Okay, fine. So it is clear that the challenge on selge, et Euroopa lennujaamades äh, on väljakutse, sest et äh, äh, turg on üha konkurentsi rohkem ja sellega peab tegelema, aga mis puudutab maapealse teeninduse küsimust, siis olen nõus transpordikomisjoni seisukohaga, mida kaitses ka sotsiaaldemokraadid seal, ning ka siin, et see ettepanek tagasi lükata, seal ei ole piisavalt turvameetmeid töötajatele ja viimased kogemused on näidanud selgelt, kui tihti sarnaseid liberaliseerimisprojektidega käib kaasas hinnadumping. Euroopa lennujaamade ettevõtete konkurentsivõimet ei tohiks saavutada sotsiaalkaitse arvelt ja seda aspekti rõhutas ka komisjoni teatis lennujaamade poliitika kohta Euroopa Liidus. oleme palju pa palunud paremat sotsiaalset dialoogi Euroopa Liidu tasandil ja kahjuks selle ettepaneku ettepaneku puhul seda pole juhtunud, seetõttu küsin teilt, kallis volinik, mida te kavatsete teha? proualt võetakse mikrofon. suur tänu. ja sellega on nüüd ähm, kõnelejate pikk nimekiri äh, ammendatud, teate, nelikümmend neli soovis teist sõna vaba mikrofoni all Eh, siiski, härra president vabandab, nelikümmend neli kõnelejat terve arutelu jooksul, see oli pikk arutelu ja väga raske on minul siin presidendi toolil äh, kõigil silma peal hoida. see nõuab mul teatavat karmust, ma vabandan kõikide kolleegide ees, kellega ma võib-olla jämedalt käitusin. me ei saa lihtsalt anda kõigile sõna, sellepärast et muidu jookseb äh, kogu asi rappa. aga nüüd siis sõna härra Kallasele, kes vastab kõikidele nendele mitmetele seisukohtadele härra juhataja, austatud parlamendisaadikud, tõesti väga palju huvitavaid märkuseid ja huvitavaid seisukohti avaldati ja suur tänu teile selle väga elava arutelu eest. eks raske on kõikidesse nende detail, detailidesse nüüd süveneda meie oleme kolleegidega mitu korda transpordikomisjoniga eh, kohtunud ja ka teiste parlamendisaadikutega samuti ja kolleegid on osalenud eh, nendes aruteludes palju ja me kavatseme jätkata nendest asjadest rääkimist. kui te otsustate, et me räägime nendest asjadest edasi. see ettepanek on väga tagasihoidlik, kogu see asi on väga tagasihoidlik üks asi on selles, et sellest kõigest ammugi ei piisa selleks, et konkurentsivõimet parandada Euroopa lennujaamades. ja selleks, et see probleem lühiajaliselt äh, lahendada, Eurokontroll iga päev äh, näitab seda, kuidas Euroopa keskosa äh, hakatakse järjest rohkem ja rohkem pitsitama. ja sellepärast äh, meil on vaja midagi ära teha läbilaskevõime osas nüüd, mis puudutab äh, sotsiaalkaitset ja neid küsimusi, ma alustasin neid läbirääkimisi ühe kohtumisega ametiühingute esindajatega ja kuidagi te-, jät-, tekkis selline mulje, et milliseks võiks kujuneda tasakaalukas lähenemine. ja tegelikult need ettepanekud, äh, mis me oleme teinud on kindlasti rohkem tasakaalus kui praegu määruses leiduv. mina arvan, et see ettepanek on äh, tasakaalus ja ka mõõdukas. Äh, küsiti minu käest, et mis asi on tõeline liberaliseerimine, ma räägin teile. see tõeline liberaliseerimine läheks palju kaugemale see näeks ette äh, uusi maandumise aegu Frankfurdi lennujaamast, ei kujuta ette, kui palju häid mõtteid inimestel on ja minu sügav veendumus on, et tegemist on tagasihoidliku ettepanekuga. mina ei, ei taha, et iga hinga ees, iga, iga hinna ees see ettepanek läbi läheks, mina ei tee tagatreplust selles osas, teie otsustate. homme on teie asi otsustada, mida te selle paketiga teete, see on poliitiline otsus, te peate aru saama, et tegemist on paketiga. ei saa võtta välja mõningaid elemente ja teisi sisse jätta see on poliitiline otsus, kui see pakett läbi ei lähe, siis ta läbi ei lähe. muidugi on arutelu jooksul üsna mitu elementi välja tulnud, mida ma tahaksin äh, hea meelega natukene detailsemalt äh, ja konkreetsemalt kommenteerida aga ilmselt ka minu äh, sõnavõtule on piirangud seatud ja ma toetan piiranguid. keegi ütles, et mina toetan öiseid lende ma ei saa aru, kust kohast selline mõte üldse on tulnud kellelegi pähe. härra Kolitšek, teie ettepanek oli ka päris huvitav. et, et kuidas neid teenindusaegu korraldada ja kogu see asi Caesari alusel ära korraldada, jah, see on võimalik, aga liikmesriigid on valinud siiski teise viisi tuua järk-järguliselt sisse äh, parandused selleks, et äh, õhutranspordi infrastruktuuri parandada ja meie peame liikmesriikidest lähtuma. noh, vaatame, mis teie otsus homme on, on.. ja kui see pakett poliitilist äh, toetust ei saa, siis meil ei jää midagi muud üle, kui see tagasi võtta, suur tänu. suur tänu, härra asepresident. ja nüüd annaksin ma sõna äh, meie kolmele raportöörile mulle tundub, et äh, ilmselt teil ei ole midagi selle vastu, et äh, see teema, olles arvesse, et ta oli väga sisukas, äh, eeldab seda, et nad saavad natukene rohkem kõneaega, nad peavad vastama kõikidele nendele punktile. nii et kui teil midagi selle vastu ei ole, ma olen nüüd siis natukene heldem kõneaja jaotamisel. nii et kõigepealt Artur Sassada Teie olete raportöör maapealse teeninduse osas, nii et palun. suur tänu, härra juhataja, ma üritan äh, teha väga kiirelt. ja üritan vastata nendele küsimustele, mida küsiti kõige rohkem. üldiselt äh, see arutelu on näidanud seda, kui raske see teema tegelikult on olnud. nimelt arutelus on nüüd järsku äh, selgunud, et kõige suurem liberaal siin kojas on tegelikult konservatiiv ja liberaal, kes on seni esindanud liberaale, on äh, vastupidi täielik konservatiiv ja sellepärast on mul väga hea meel, et äh, nii palju kompromisse on kokku pandud ja ma tõesti loodan, et kui see dokument saadetakse tagasi transpordikomisjoni, siis me suudame oma töö kompromisside osas lõpule viia. väga palju argumente on välja toodud, minu kolleeg Liberatš, kes on juba lahkunud saalist, on kasutanud tootlikkuse argumenti kui peamise argumendina selle dokumendi vastu aga mis asi on tootlikkus üldiselt rääkides? kas see tähendab seda, et kõik töötajad peavad töötama ilma igasuguste pausideta, isegi vett ei saa juua? kas see tähendab seda, et ainult need ettevõtted, kus töötajatel pole peale töö tegemise üldse aega, on tootlikud? ma käisin kolm nädalat tagasi Tokyo lennujaamas. tegemist on lennujaamaga, mis on täiesti liberaliseeritud seal ei ole mitte mingisuguseid piiranguid seatud äh, käitlejatele. Nad võivad sõlmida lennuliinidega ja käitleja ettevõtetega igasuguseid lepinguid ja neid on üheksa ettevõtteid seal ja kolm sõltumatut. ja ma küsisin nende käest tootlikkuse kohta et mida teevad nende töötajad, kui tegemist ei ole äh, tipptunniga jaapanlased teatavasti on tuntud selle poolest, et nad äh, hindavad tööd väga kõrgelt ja nad olid üllatunud minu küsimuse peale, nad küsisid, et mida te küsite, et mida nad teevad, kui neil on natukene vaba aega, siis nad võivad äh, kas siis süüa või puhata korraks või minna koolitusele. nii et daamid ja härrad, nendel ei ole kolmepäevast äh, kohustuslikku teenindust, nii nagu äh, meie tahame sisse tuua, nemad, nende eh, koolitused eh, sõltuvad sellest, kas neil on aega selleks või ei ole. nüüd ohutus ja protektsionism, härra Tsemka esitas küsimusi selles osas, muidugi see oli üks nendest põhilistest küsimustest selle dokumendi puhul. iga maapealne käitleja, kes saab eh, heakskiidu määruse alusel, peab tõestama seda, et tegemist on turvalise ettevõttega ja see tähendab seda, et nad peavad täitma kõik need äh, kaitsestandardid. Need on need võtmetähtsusega küsimused meie jaoks ja nüüd üks küsimus, mis ilmselt minu sotsialistidest, rohelistest kolleege peaks huvitama ja ka kuue kolleege ja ka Rahvapartei kolleege mõningaid. keda huvitab Frankfurdi lennujaam ja kes on mitu korda täna öelnud, kui olulised on sotsiaalsed küsimused äh, ja töötajate õiguste kaitse ja kui oluline on see, et töötajad tunneksid täna oma töökohtadel kindlalt, võeti ära härra Otsasaadelt mikrofon kahjuks. Teil on sõna, aeg läbi ja härra Uutši asjab järgmisele sõna. No, no, no, no tiene usted la palabra, kolleeg. härra Otsasaade jätkab, aga võetakse jälle talt mikrofon ära, teil ei ole sõna enam rohkem. härra Uutšias, härra Uutšias, teie kord Grazie, president. È difficile fare sintesi con... suur tänu, härra president. nagu härra Sasada näitas, on väga raske kogu seda asja nii lühikese aja jooksul kokku võtta. kõigepealt suur tänu kõikidele kolleegidele, kes osalesid arutelus, suur tänu ka ähm, nii Transpordikomisjoni kui ka Euroopa Parlamendi ametnikele kahte asja tahaksin siiski veel öelda. selles osas, mida siin praegu öeldi. kõigepealt, et meil võib olla tegemist sekkumisega kohalikesse oludesse. artiklis kolmteist uues sõnastuses on äh, ette nähtud äh, võimalikud koordinaatorid, kes, kelle kaudu on võimalik ostu või müügi kinnitust äh, tagasi võtta. eriti siis, kui ähm, seatakse ohtu ähm, äh, ühendused ähm, äh, kesketesse lennujaamadesse, niimoodi on võimalik äärepiirkondi ja saari kaitsta. nüüd, mis puudutab lennuaegade sarju minu arvates on siin asjad läinud liiga kaugele, meil tuleb äh, kaitsta kodanikke, me ei peaks mõtlema mitte ainult äh, väikeste ettevõtete või üleüldiselt ettevõtete peale. seadus peab arvestama kõikide osapoolte huvidega, ükskõik kui komplekssed need ka poleks. ja veel üks asi. meie tänasel arutelul nägime, et mängus on suured huvid, nii lennujaamade huvid kui ka lobistide huvid. me nägime aga ka, et mõned lihtsalt äh, kaitsevad seda, mis on nendel praegu käes ja teised oma ideoloogiat. meie soovime aga, et asjad muutuksid, kuid muutuste nõudmisel ei tohi me, me kõige suuremat eesmärki ära unustada. me peame huvid omavahel ühendusse viima, aga samal ajal kaitsma kodanikke ja nende huvisid seetõttu tahaksin lennuaegade puhul seda juri-, juriidilist definitsiooni kaitsta sest enne kui hakatakse lennuaegu jagama, tuleb nad kõigepealt juriidiliselt korralikult defineerida. ja siin on kõige tähtsam jällegi avalik kasu. ja viimane mõte, härra president, see puudutab ka sama küsimust. ja tänan härra Kallast, et ta tõesti väga julgelt kõiki neid küsimusi tõstatas ja sama avameelselt tahan mina ka temale öelda, et ta peab ähm, austama Euroopa Parlamendi arvamust meie si-, oma vastutavas komisjonis ütlesime, et kaks dokumenti on päris head. me Barroso äh, komisjoni ja kolleegiumi alguses ütlesime, et me usaldame teid ja, te, ja nüüd võetakse kõnelejalt mikrofoni ja sõna saab härra Leichtfried. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. ma arvan, et müraraporti kohta polegi väga palju vaja enam lisada meil oleks olnud võib-olla aega natukene kokku hoida. mul on väga hea meel, et tuli välja, et kõik leiavad, et tervisekaitse, inimeste tervis lennujaamade lähedal on tähtsam kui majanduslikud huvid. ma arvan, et selles osas me oleme ühel nõul ja hääletame ka homme vastavalt. aga siiski tahan paari sõnaga kommenteerida maapealsete teenuste asja. härra volinik teie poliitika ja et ka teie sõprade härra Sassada ja Van Daleni poliitika on toonud endaga kaasa selle, et eurooplastel on kõrini nendest ideoloogilistest lähenemistest, mis tõid endaga kaasa kogu selle kriisi. neoliberalism oli kriisi peasüüdlaseks ja nüüd inimesed kaotavad oma töökohti, äh, inimesed kaotavad oma sissetuleku ja sellest kõigest on inimestel kõrini. ja kui need asjad niimoodi edasi lähevad, siis tulevikus on meil lennu äh, Äh, liikluses äh, standardiks see, et meil on lennujaama ainult kuskil Lääne-Euroopas saarel, kus maksimaalselt sajab kolm millimeetrit lund ja ma ei saa üldse aru, miks on siin kolleege, kes äh, inimesi, kes tuhandeid kilomeetreid on siia tulnud selleks, et meeleavaldust avaldada siin ja sellele poliitikalt Äh, äh, kritiseerida, et nende inimestega arvestada, öeldakse, et nad pole tähtsad, need on väga tähtsad valijad. ja ma arvan, et meie reaktsioon sellele meeleavaldusele peaks olema see, et me homme lihtsalt äh, paiskame õhku kogu selle lennujaama paketi suur tänu, härra Van Dalen palus sõna saada, kodukorda puudutav küsimus. jah, voorzitter, ik heb een uh, punt. aitäh, härra asepresident Äh, see on äh, isiklik küsimus, äh, härra Leifrind on mind kutsunud voliniku käsilaseks. minul on oma poliitilised seisukohad selles küsimuses, olen toetanud liberaliseerimist. tere, ja kõik need asjad, millest te räägite, need ei ole lihtsalt tõsi. meil on Skipolis süsteem paigas, see on väga edukas nagu te väga hästi teate, siis see ei ole protseduuriline küsimus, vaid see oli isiklik arvamus, täiesti legitiimne, aga sellel ei ole kohta praeguses debati etapis. jah, tegemist oli üsna kuuma ja huvitava debatiga, tahaksin tänada eriti just neid kolleege, kes eh, olid siin algusest lõpuni. Nad eh, teevad au sellele parlamendile, sest et nad olid siin terve pika keeruka debati. ja tahaksin tänada ka härra volinikku, et ta oli meiega koos siin ja andis meile oma vastused. hääletamine leiab see ühisdebatt on nüüd, ühendatud arutelu on nüüd lõppenud ja hääletamine toimub homme lõunal kell kaksteist ja jätkame päevakorra järgmise punktiga, mis on me ütleme nüüd head aega volinik Kallasele, volinikud vahetuvad ja järgmine päevakorrapunkt on eh, proua Podimata soovitus, eh, mis puudutab tõhustatud koostööd finantstehingute maksuvaldkonnas. ja jällegi on see väga huvit-, on tegemist väga huvitava teemaga, sest eh, jällegi on meil tavatust suurem kõnelejate nimekiri. annan sõna nüüd proua Podimatale, kellel on kuus minutit kõneaega kokku ja kes võib hallata seda nii, nagu soovib. tavapäraselt võetakse neli minutit